be better. Okay. Good morning. tere. daamid ja härrad. meie koosolek algab ja meie esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. päevakord on teile teie dokumentide hulgas välja jagatud ja kui kellelgi ei ole päevakorra kohta midagi öelda, siis loeme päevakorra kinnitatuks ilma muudatusteta. ma äh, saan asjast aru niimoodi, et kellelgi ei ole midagi öelda. nüüd mõned esimehe teadaanded, aga jätaksin need teadaanded ajale, mil meil on natuke rohkem saadikuid kohal niisiis läheksime nüüd kohe kolmanda päevakorra juurde, protokollide kinnitamine ja järgmised protokollid on siis teie dokumentide hulgas. seitsmes september kaks tuhat viisteist, kahekümne esimene ja kahekümne teine september kaks tuhat viisteist. kui kellelgi ei ole midagi nende protokollide kohta öelda, siis loeme protokollid kinnitatuks ma ei näe, et kellelgi midagi öelda oleks, nii et, et me saame nüüd kohe edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde. see on avalik kuulamine te teemal VKE-de roheline tegevuskava, võimalused ja väljakutsed. niisiis, roheline tegevuskava VKE-dele, võimalused ja väljakutsed, tegemist on olulise teemaga ja tahaksin tervitada kõigepealt meie külalisi, tahaksin tänada kõiki külalisi, kes täna siin poodiumil kohal on, tahaksin neid tänada selle eest, et nad siia tulid ja selle eest, et nad olid valmis üleüldse osalema sellel kuulamisel. väga hea, tore, et te täna meie hulgas olete. tahaksin teile meelde tuletada, kallid kolleegid, et juulis kaks tuhat neliteist võttis komisjon vastu teatise pealkirjaga Roheline tegevusplava VKE-dele eh, v..., kuidas võimaldada VKE-del keskkonnaprobleemid ärivõimalusteks muuta. Eh, tegemist on siis väga üldiste keskkonnateemaliste väljakutsetega ja see on väga oluline probleem. Eh, see tegevuskava on siis äh, kokku pandud VKE-dele suunatud meetmetest, mida tuleks rakendada Euroopa tasandil ja mis võimaldaksid ära kasutada siis kõik äh, ärivõimalused. me peame siin silmas ressursside tõhusat kasutamist ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse toetamist. selle aasta maikuus Mm, niisiis äh, ligemale üks aasta, äh, üks aasta pärast teatise avaldamist võttis äh, parlament vastu resolutsiooni rohelise majanduskasvu võimalused VKE-dele, teema oli siis sarnane, meie raportööriks oli meie komisjoni liige Philipp de Backer ning selles resolutsioonis me rõhutasime, tuginedes siis ITRE komisjoni raportile, et äh, rohelised teenused peaksid olema osaks läbirääkimistel, mida praegu peetakse keskkonnasõbralike kaupade kokkuleppe raames ja samuti kahepoolsetes kaubanduskokkulepetes USA-ga, nõndanimetatud TTIP-i leppes siis ja parlament äh, kutsus üles siis äh, äh, rohkem nii-öelda rohelist raha VKE-desse panema ja võimaldama neile ka siis laenu ja nüüd ootame me siis innukalt komisjoni ettepanekut uue ringmajanduspaketi kohta, vaatame, mis seal VKE-de jaoks on välja pakutud tegemist on siis meie jaoks järgmise väga olulise meetmete paketiga Euroopa Komisjonilt. komisjon peaks selle paketi siis peatselt vastu võtma ning detsembris kaks tuhat viisteist on siis kõigil võimalus arvamust avaldada sellel teemal. ja tegemist on asjaga, mis kuulub samuti meie komisjoni, ITRE komisjoni päevakorda, aga läheme nüüd siis tänase kuulamise juurde, see toimub kahes osas. kõigepealt Äh, tahaksin öelda, et mõlemad ähm, äh, kuulamise osad kestavad umbes tund või natuke vähem, võib-olla nelikümmend viis, viiskümmend minutit. iga äh, kuulamise osa lõpeb siis küsimuste-vastuste vooruga. kõigepealt anname võimaluse meie külalistel sõna võtta ning Eh, tahaksin kõigepealt öelda, et eh, esimeses kuulamise pooles on meie esimene kõneleja härra Karsten Foldager, kes kõneleb eh, turuhinnasignaalide kasutamisest nõudlusele reageerimisel, niisiis turuhinnasignaalid selleks, et nõudlust mõjutada ning härra Foldager on portfellihaldur Dansk Commodities ettevõttes. tegemist on siis äh, sõltumatu äh, energiaga seotud äh, toorainete kauplemisettevõte. tal on teadusmagistrikraad Aarhusi ülikoolist Taanist ja ootame tema ettekannet väga suure huviga. härra Holdager, äh, nagu ma kordan, siis kõneleb meile sellest, äh, kuidas kasutada turuhinna signaale nõudlusele reageerimiseks. palun, härra Holdager. jah, vajutage palun nuppu ja siis on mikrofon sees. Äh, tere päevast. minu nimi, nagu härra Puusek juba ütles, on Karsten Holdager ning esita-, esindan siis, siis Danske Commodities, see on energiatoodetega kauplev ettevõte, mis tegutseb kogu Euroopas ning äh, Danske Commodities nimel tahaksin kõigepealt öelda, et meil on väga hea meel selle üle, et meil on võimalus tänasel kuulamisel esineda ning põhimõtteliselt äh, tahaksin teha lühikese sissejuhatuse sellest, millega meie ettevõte tegeleb meie ettevõte loodi Taanis kahe tuhande neljandal aastal, me hakkasime elektriga kauplema Taani ja Saksamaa piires ning nüüd tegeleme siis elektriga kauplemisega kolme, rohkem kui kolmekümnes Euroopa riigis. möödunud aastal oli meie tulu kaks koma viis miljardit eurot et me oleme laienenud üsna kiiresti ning see laienemine on äh, saanud võimalikuks suuresti tänu sellele, et oleme väga uuendusmeelne ettevõte. me pidevalt tegeleme nende väljakutsetega, mis Euroopa energiaturu ees seisavad ning hetkel on üheks uuenduslikuks projektiks, millega me tegeleme äh, nõndanimetatud kaks koma null eesmärgile reageerimine ja põhimõtteliselt üritame siis energiatarbimist äh, viia siis äh, sellistele päevaaegadele, kus energiahinnad on madalad, selleks et kulusid vähendada ja me leiame, et sellisel lähenemisel on tohutu suur potentsiaal. aga enne, kui ma hakkaksin sellest kõigest üksikasjalikumalt kõneleda, võib-olla näit-, äh, kirjeldaksin olukorda natuke laiemas perspektiivis näib, et ma ei saa seda tööle, kas te võiksite mind aidata, aitäh. nagu te teate, energia trilemma on olnud eh, poliitikute eh, tegevuskavas juba üsna pikka aega ja see on teema, millega tegelevad ka ettevõtted kogu Euroopas. Eh, see teema puudutab kliimamuutusi, varustuskindlust ja äh, Äh, konkurentsivõimet ja nende kolme komponendi omavahelisi seoseid. ja viimastel aastatel oleme me olnud tunnistajaks sellele, kuidas äh, on kasutusele võetud palju taastuvenergiaallikaid, see on mõjutanud elektrienergia turgu, elektri tootmine on muutunud palju vähem etteennustatavaks ning seetõttu on paljud investeeringud Äh, tehtud just nimelt selleks, et varustuskindlust suurendada, nii et, et just äh, nendel äh, aegadel, kui ilm, näiteks talvel, kui tuule kiirus on madal ja energia tootmine väike, et meil oleks varuvõimsus, mida saaksime kasutusele võtta ning jällegi siis, kui toodetakse liiga palju, et oleks mingi paindlikkus, mis võimaldaks nõudlust suurendada Äh, nii et, et tõesti ära kasutada seda energiat, mida toodetakse. sellega kõigega käivad, sellega kaasnevad suured kulud Euroopa energiaturule äh, ning äh, loomulikult on vaja toime tulla siis nende energiatootmisallikate sellise kõikuvusega. taastuvenergiasse investeerimine ning varustuskindlusesse investeerimine on, äh, kõige sellega kaasnevad kulud on suunatud lõpptarbijatele ning seetõttu ettevõtted, äh, mis äh, on kaotamas ka oma konkurentsivõimet võrreldes muu maailmaga. niisiis põhimõtteliselt me näeme probleemi Euroopas, nimelt üha suurem taastuvenergiaallikate kasutamine suurendab lõppkasutajate jaoks energiakulusid, see tähendab siis ettevõtete jaoks, aga samas loob ka see võimalusi, sellepärast et äh, jah, taastuvenergiaallikad toovad kaasa hinna kõikumise, hinnad muutuvad väga palju, sellepärast et taastuvenergiaallikate puhul hind sõltub üsna palju ilmastikuoludest ning äh, seetõttu on meil võimalus lihtsalt äh, nihutada elektritarbimine siis sellistele kellaaegadele, kus elektrihinnad on madalamad ning äh, hetkel suurem osa ettevõtteid seda võimalust ei kasuta ja nõudlusele reageerimine see kaks koma null tähendab siis ähm, Äh, paljude ettevõtete potentsiaali ärakasutamine, jutt on siis nendest ettevõtetest, mis seda võimalust praegu ei kasuta. Äh, selleks, et selgitada, mida see kõik tähendab, äh, peaksime vaatama elektriturgu üldiselt. iga päev on, äh, tehakse siis prognoos äh, energia hinna kohta järgmisel päeval ja see prognoos põhineb näiteks äh, ilmastikuoludele, ilmaennustusele ja sellest prognoosist sõltuvad üsna palju hinnad mida rohkem meil on taastuvenergiaallikaid, seda äh, olulisemaks äh, need muutuvad äh, hinna kujundamisel ja kui te vaatate seda graafikut, mida, mida te tegelikult siin ei näe ah,, siiski on jah, niisiis, kui hinnad on madalamad, siis on see tingitud enamasti sellest, et taastuvenergiaallikad tuultest tulenev energia tootmine on suur, et on väga tugev, palju tuult, et päike paistab, nii et, et Äh, energiat toodetakse palju ja seetõttu hinnad langevad. see on äh, võimalus ettevõtete jaoks ja mõned ettevõtted juba üritavad seda võimalust ära kasutada, äh, siis planeerides oma energia tarbimise just nendele kellaaegadele, kus energiahinnad on madalad. aga kui vaatame nüüd järgmist slaidi, siis see prognoositud hind ei ole tegelikult mitte kunagi äh, sama, mis tegelik hind, mis sellel konkreetsel kellaajal ja või päeval kehtib, sest prognoos tehakse üks päev enne. niisiis, tegelik hind äh, tihtipeale kaldub prognoositud hinnast kõrvale ning see planeeritud tarbimine võib-olla ei langegi õigele kellaajale. ja see tekitab probleeme ning äh, Eh, seab energiavõrgu surve alla, sellepärast et eh, et hinnad tegelikult üritavad juhtida just tähelepanu sellele, millal süsteem abi vajab. kui hinnad on väga madalad, siis üritab süsteem turule öelda, et eh, turuosalised peaksid oma tarbimist piirama. niisiis, tarbimise nihutamine nendele aegadele, kus hinnad on madalad, tegelikult tuleb süsteemile kasuks ja veel järgmine slaid, palun. see on siis see võimalus, millele me viitame, nimelt me äh, muudame siis äh, selle tarbimise äh, prognoosimist päeva piires, me ei hakka seda tege-, neid prognoose tegema eelneval päeval, vaid samal päeval. sest et prognoosid tihtipeale muutuvad enne, kui tarbimine algab ja niimoodi saame süsteemi aidata ja saame kulusid vähendada, sellepärast et süsteem Äh, aitab ettevõtetel endid aidata ning peamiselt äh, üritame siis tugineda jah nendele põhimõtetele, aga paljud ettevõtted seda äh, ei saa, lähenemist ei saa kasutada, sest need peavad järgima rangeid nõudeid, nimelt seda, et et paindlikkus peab olema väga suur tarbijate jaoks, nad peavad saama oma tarbimist suurendada või vähendada tõesti väga suures ulatuses. ja see juba välistab paljude ettevõtete võimaluse seda teha ning nõue on ka selline, et ettevõtted peavad suutma seda kõike teha väga lühikese etteteatamise ajaga, võib-olla viieteist, viie minuti jooksul ning see jällegi äh, välistab suure osa ettevõtteid kogu Euroopas. ettevõtted lihtsalt ei suuda oma protsesse nii kiiresti reguleerida. meie tahaksime äh, tuginedes siis tänasele süsteemile, äh, meil ei ole tegelikult siin vaja arukaid arvesteid ega täiendavaid võrke meil ei ole vaja täiendavaid võrke arendada, meil ei ole vaja investeerida võimekusse meil on lihtsalt vaja äh, integreerida äh, protsesside kohta ole, olemasolevad teadmised äh, teadmistega turuhinna kohta, need kaks asja ühendada ja niimoodi saame ära kasutada kogu potentsiaali ning nihutada tarbimise just nimelt sellistele kellaaegadele siis, kui hinnad on madalamad. nii lihtne see asi ongi. aga täna seda võimalust ei kasutata. niisiis, tulles tagasi minu esialgse märkuse juurde, selline lähenemine siis käsitleb energiatrilemma kõike kolme sammast, teeb seda positiivselt. me suurendame energiat tõhusat kasutamist, sellepärast et ettevõtted nihutavad oma elektritarbimise nendele kellaaegadele, kus taastuvenergiaallikad nõudlustest tulenev energia viib hinnad alla, kus seda energiat on küllalt ning samas nihutatakse tarbimine siis ära nendelt kellaaegadelt, kus elektri tootmine toimub siis traditsioonilistest allikatest nagu näiteks gaasist, kivisöest ning selle kõige läbi võimab ka kliima, selle läbi võidab energiavõrk, sellepärast et võrgu koormust äh, tipptundidel vähendatakse. niisiis, kui näiteks on palju tuult, siis äh, hinnad langevad ja see tähendab, et süsteem ütleb, et meil on vaja seda liigset energiat kulutada. Saksamaal on seda väga palju ette tulnud ja kui nihutatakse tarbimine, siis äh, nendele kellaaegadele, kui põhimõtteliselt teenitakse selle eest, et energiat kulutatakse, siis äh, niimoodi äh, aidatakse kaasa ka võrgule, niimoodi suureneb ka ettevõtete konkurentsivõime. see tähendab seda, et nad maksavad vähem, nende profiil on keskkonnasõbralikum ja neil on ka parem konkurentsivõime, nad saavad varem rohkem töökohti luua ning eh, kui te tahate selle kõige kohta rohkem teada saada, siis palun külastage meie veebilehte, me oleme alati valmis vastama küsimustele ja palun levitage infot eh, siis selle paindlikkuse kasutamiseks, mis juba olemas on. lihtsalt eh, tuleb elektritarbimine nihutada nendele kellaaegadele, kus energiahinnad on madalamad, aitäh! suur tänu nende märkuste eest ja kohe läheme teise eh, kõne juurde. energiatõhusad lahendused tööstusprotsessidele ja doktor Kristof Pool, kes on Kasseli ülikoolist eh, ja tegelenud just tööstuse inseneri teemadega, väga laia valdkonnaga. ja teie doktoritöö Eh, jõuab lõpule aastal kaks tuhat kuusteist eh, ja teemaks on eh, ettevõte ilma suruõhuta. äärmiselt huvipakkuv teema. ja te olete ka ettevõtte ETAOP looja ja partner, see loodi see ettevõte aastal kaks tuhat viisteist ja tegeleb energiatõhususe lahenduste leidmisega tööstusprotsesside jaoks Te ka loete loenguid paljudes kohtades ja olete Wilhelm Pühneri ülikoolis, mis on rakendusteaduste ülikool, eh, energiauuringute direktor. ja jällegi, nüüd räägite meile tööstusprotsesside lahendustest. aitäh minu väljakutse ei seisne mitte selles, et ajast kinni pidada, vaid et tulla toime siinse tehnikaga, ma püüan sellega hakkama saata. olen täna siin ETAOPT osaühingu asutaja ja tegevdirektor. asutasin ETAOPT-i kahekümne teisel juunil käesoleval aastal, tegemist on äh, üsna noore idufirmaga, meil on ainult kaheksa kaastöötajat ja me pöörame tähelepanu energiatõhususele tööstuslikes protsessides. selleks, et töödelda tooteid nendes valdkondades, kus on võimalik energiatõhusaid projekte äh, käivitada, muuhulgas äh, sooja äh, ja energia kooskasutusel. ma tahaksin äh, rääkida veidi laiemalt. ma alustan sellest, mis on VKE-dele praegu oluline. energiatõhusus on üks kõige olulisemaid näitajaid ettevõtete ja, jaoks kaasajal. see tähendab, et on vaja luua raamtingimused selleks, et vähendada ettevõtete koormust. meil on DN, DNA normid, eh, Saksamaal kehtivad, meil on tegemist kasvava eh, selle asjaoluga, et energia kujutab endast määrava tähtsusega konkurentsifaktorit. seetõttu me mitte ainult ei taha, vaid me oleme ka sunnitud järele mõtlema selle üle, kus oleks võimalik energiat instrumente äh, tõhusalt kasutada. me alustasime Kasselis äh, uurimisprojektiga, äh, see kandis pealkirjaga ESN-i energiat ja nende tõhus kasutamist. kasutamine, see projekt kestab kolm aastat, seda finantseerib nii Euroopa Liit kui ESN-i liidumaa seni liidumaa pole ei mitte tuulte tallermaa nagu Saksamaa põhjaosa, vaid või ei ole ka lõunaosa, vaid me peameksime, peaksime tegelikult saavutama energiatõhususe alal eeskujuliku staatuse kogu Saksamaa silmis. me vaatasime neid ettevõtteid kolme aasta jooksul ja vaatasime, kus valdkondades äh, ja millise tehnoloogiaga on tõhusust kõige lihtsam võimalik saavutada. üks nendest äh, projektidest oli äh, ettevõtet ilma äh, suruõhuta elluviimine, kontrollimaks, mil määral on suruõhu mittekasutamine faktor, mis aitab kaasa energia kasutamise tõhususele ja finantskuluste vähendamisele see meie projekt on näidanud, et suruhu mittekasutamine vähendab kulutusi kümme protsenti ja selge on see, et mitte optimaalseid tehnoloogiaid mitte mingil juhul eh, eh, rahaliselt toetada, vaid leida need tehnoloogiad, mille puhul see on otstarbekas suruõhku me ei valinud mitte juhuslikult, asi on ju selles, et tööstuses kasutatakse suruõhku praktiliselt kõikides valdkondades ja ka tootmisharu üleselt, näiteks äh, äh, pakenditootmises, äh, autotööstuses ja nii edasi, praktiliselt iga toodet töödeldakse või pakendatakse suruõhku kasutades. kui me vaatame suruõhku konkreetsemalt, siis me, siis on oluline rõhutada, et toime on ainult kümme protsenti, eh, sest nii mehaanilisest kui hüdraulilisest energiat leiab kasutamist. kakskümmend protsenti moodustab suruõhu eh, tootmine eh, kõikidest energia seotud kulutustest ja Saksamaal on vaja kuusteist tuhat kilovatt-tundi eh, igal aastal selleks, et seda suruõhku üldse toota. Euroopas on tegemist eh, kaheksateist teravatt-tunniga, mis on põhimõtteliselt eh, sama suur kui energiakulu, mis vastab kaheksale tuumaelektrijaamale seega meil ei ole eriti otstarbekas suruõhku kasutada. kui me vaatame seda meie uuringu tulemust, siis on selge, et mitte öö, äh, öö, äh, toetuste, vaid suruõhu kasutamise optimeerimisega on võimalik üheksakümmend protsenti või enamgi äh, saavutada energiakulu kokkuhoidu see on tegemist täiesti klassikalise rakendusega tööstustoodangu puhul, mida, millega sageli manipuleeritakse, kuid mida on võimalik vältida, näiteks kui meil on tegemist šokolaadikonfekiga, mis äh, pakendatakse äh, masina abil, siis tegelikult seal läheb vaja ka selleks suru õhku, kuid me saame sellest suruõhku rõhust loobuda, kui me pakendame seda elektromehaaniliselt ja selle äh, projekti näol me suutsime tõestada, et kokku võib hoida säärased äh, asenduspakendusviisi puhul kuni üheksakümmend protsenti vajaminevast energiast kuid see ei puuduta mitte ainult äh, üksikuid rakendusi, vaid Äh, see paar aastat kestnud projekti käigus leidsime, et väga erinevates valdkondades äh, on tulemus täpselt samasugune, sõltumata konkreetsest tootmisharust, äh, millest parajasti on jutt. seega on energia kokkuhoid tõepoolest võimalik suruhust loobumise korral näiteks tõin siin välja tehismaterjali tootja tulemused ja siin me näeme stsenaarium null puhul vasakul pool on lähtepunkt äh, ära näidatud aastase energiakulu näol ja samas siis ka vastavalt tekivad kulud aasta jooksul. ja siis me näeme ka, äh, milline on äh, erinevate stsenaariumide puhul aastane süsihappegaasi õhku paiskumine me püüdsime ebaefektiivset äh, tehnoloogiat äh, optimeerida, seda on võimalik tõesti saavutada surõhu puhul, äh, tulemused on märkimisväärsed, kuid kõige kõnekam on stsenaarium number kolm ja stsenaarium number neli, mille puhul, selle neljanda puhul on surõhust üldse loobutud. üheksakümmend protsenti energiakulusid oli võimalik neljanda stsenaariumi puhul kokku hoida ja nüüd on siin ka näha, et vähenesid oluliselt määral neljanda stsenaariumi puhul ka süsihappegaasi äh, kogused, mida õhku paisati. ja kui me näeme siin, et seda kasutatakse kümne aasta vältel, siis me suudame saavutada enam kui kuuskümmend protsenti äh, kogu tootmiskulust see on väga oluline näitaja, see tähendab, et mitte ainult energiakasutuse mõttes, energiatõhususe mõttes ei ole see oluline, vaid see annab suuri tulemusi ka majanduslikkuse mõttes ja aitab pare-, saavutada senisest paremaid tulemusi. nüüd ma tahaksin rääkida veel öö, meie ettevõttest ETA Optist, tegemist on öö, kahte mõistet ühendava ettevõttega, äh, mis tegeleb äh, toimetõhususe küsimustega. me arendame tooteid, mis äh, tegelevad toodete vaakumi abil tõstmise või teisaldamisega tegemist ei ole siis mitte ainult mehaaniliselt haaravate tehnikatega, vaid ka vaakumivenduvate eh, tehnoloogiliste abivahenditega ja siin me näete seda kõige esimest toodet, mis valmis käesoleval aastal ja mõned oleme ka juba suutnud eh, turustada. tegemist, ta toimib nagu õhupump, nagu jalgrattapump Äh, ja siis alarõhu tekitamise kaudu äh, kasutame seda põhimõtet ära oma toodetes. see aitab kokku hoida kuuskümmend kuus protsenti energiast, äh, me vähendame nelikümmend protsenti müra ja samuti vähenevad kolmekümne nelja protsendi võrra süsihappegaase paisknud õhku tehes järeldused, kui me rääkisime rohelistest tehnoloogiatest VKE-dele, siis need tehnoloogiad aitavad kokku hoida energiat, tagavad energiatõhusa kasutamise ja vähendavad süsihappegaasi paiskamist keskkonda selles mõttes meie idufirma ETAOPT püüab etendada äh, tehnoloogiaid ja optimeerida olemasolevaid äh, selleks, et seda kõike saavutada. see oleks äh, minu poolt ka, meil on meie ettevõtte kodulehekülg, ma räägin sellel teemal väga meeleldi ja kui te soovite sellel teemal lähemalt rääkida, siis te võite mulle kas või öösel helistada. ma tänan see oli kena ettepanek. nii et tahame ole, olla energiakasutuses tõhusad ja kasutada mitte elektrit, vaid päevavalgust oma e, ruumides. aga tahan öelda, et väga huvitav ja väga tähtis ettekanne kohe meie kuulamise alguses. ja mitte ainult VKE-de jaoks ei ole see tähtis teema. saime aimu sellest, mida energiakasutuse efektiivsus ennast kujutab aga nüüd läheme edasi arutelu juurde. härra Bernsten, palun. ma tänan ja suur tänu Danish Commodities esindajale ja ka Kristof Poolile väga huvitavate sõnavõttude eest. täiesti õigustatud on see, et ressursside kasut toetuse efektiivsus on kesksel kohal VKE-dele suunatud tegevuskavas ja meil on kaks suurepärast näidet täna siin selle kohta, kuidas saab vähendada energia tarbimist VKE-des. ühelt poolt äh, sellega meie tööstus ainult tugevneb Euroopas ja muutub konkurentsivõimelisemaks maailmaturul, kui äh, osatakse energiat vähem tarbida Euroopas. minu jaoks ei ole see lihtsalt sõnakõlksud, vaid tõeline väljakutse meie VKE-dele, eriti kui me räägime energiahindadest. see on midagi, mis pakub meie komisjonile väga suurt huvi. me tava, ei ole tihtipeale ühel meelel ka meie komisjoni ridades siin energiapoliitika küsimustes. E, paljud kolleegid, kui me nendel teemadel räägime, leiavad, et et tegemist on ainult kuludega, kui energiat tarbitakse firmades. aga mina tahaksin rõhku panna just suuremale konkurentsivõimele ja energiakasutuse efektiivsuse tõstmine on kõige odavam viis, kuidas kulusid kärpida ja võimaldada VKE-del äh, koondada tähelepanu ka oma äritegevuse edasiarendamisele ja innovatsioonile rohkem. ja härra Pool rääkis just, et arendustegevus ja innovatsioon on need, mis tulevikus töökohti Euroopa Liidus juurde loovad jah, arvud räägivad iseenda eest, aga energiakasutuse efektiivsus on üks äh, kõige suuremaid hoobasid, üks miljon eurot rahva raha eh, võib kaasa tuua eh, investeeringud viis kuni kümme miljonit. ja see tähendab kuni eh, sada üheksakümmend töökohta miljoni euro puhul. kui tegemist on riigieelarveliste vahendistega. jah ja avanevad ka suuremad ekspordivõimalused kui täna. aga jah, see tähendab seda, et on vaja vähem energiat kasutada Euroopas ja parandada ka praegust impordibilanssi. me teame ju, et kui palju me sõltume eh, nii Lähis-Ida kui ka härra Putini gaasist. nii et peame mõistma seda, et et energiakasutuse efektiivsus peab praktikasse juurduma ja on vaja seda ka rahaliselt toetada. ja kui sellised head energiaefektiivsed lahendused välja pakutakse Euroopas tootavatele kaupadele ja teenustele, siis sellega me saame suure konkurentsieelise maailmas. ja oleme palju mõjukamad maailmas, suudame tugevamini jõudusid ühendada kliimaeesmärkide saavutamiseks ja nii edasi. kallid kolleegid, ma arvan, et kõik võtate teadmiseks Danish Comeditis näidet, kuidas nõudlusega olukorda reguleerida. nii et ma jah, tahaksin rõhutada kõike seda veelgi, aga pigem siiski lõpetan ja ütlen, et me peame töötama energiakasutuse efektiivsuse kõikide aspektide kallal ja seda meie Euroopa Liidu äriühingute huvides, elektrituru ja stabiilsuse huvides ja Energialiidu väljakujundamise huvides äh,. Ma... ma tänan, proua Pratitsia Toia, meie aseesimees. suur tänu minagi tahaks öelda, et mõlemad ettekanded olid väga huvipakkuvad. ja nagu kolleeg ütles, tuleb süvitsi eh, tegeleda energiakasutuse efektiivsuse teemaga. Eh, ja see puudutab kõiki sektoreid, aga mul on paar küsimust. Eh, see uurimistegevus, mis peab välja tooma need tehnoloogiad, mis aitavad suruõhu kasutamist vähendada, samas tootmist mitte vähendada. kuidas sellega on, te rääkisite riigipoolsest rahastamisest, aga ma tahaks teada ka, kuidas on, kas äkki Euroopa Liidu poolne rahastamine aitaks tuvastada neid tehnoloogiaid, mida annaks nendel eesmärkidel kasutada? et see lihtsalt kuskil jääks kalevi alla, see ettepanek, aga tõesti praktikas see juurduks. igasugused äh, partnerlusvorme saaks ju kasutada selle projekti puhul. ja tahaksin teada ka protsentuaalselt. neto väljenduses kui neid eh, tehnoloogiaid kasutada hindade kujundamisel, prognoosimisel, eh, kasutatakse energiat eh, rohkem siis, kui hinnad on madalamad ja vastupidi. kas selline praktika on lihtsalt nišipraktika või on see ka juba laialt levinud? kuidas annaks kokku hoida, kui seda laialdaselt juurutada? kolleeg De Backer, minagi tänan mõlema ettekande eest. jah, võib väga palju rääkida innovatsioonist täna ja sellest, mis erinevates sektoris ära tehakse energiakasutuse efektiivsuse tõstmiseks ja eriti VKE-d saavad suurt kasu innovatsioonist, uutest ärimudelitest, uutest tehnoloogiatest, mis on juba olemas. aga mina olen liberaal ja arvan, et väga palju nendest stiimulitest tuleb turult, turujõud annavad neid stiimuleid ja sellepärast meile kui poliitikutele äkki jagate nõuandeid esimene kõneleja ütles, et eh, jah, eh, kõik see on kõik väga kena, aga miks eh, turg ei ole pannud ettevõtteid kõige sellega tegelema, nii et minul on lihtne küsimus. ma arvan, et stiimulid on ettevõtetele tähtsad Eh, millised eeskirjad ja regulatsioonid võiksid abiks olla, et neid arenguid kiirendada, ma ei räägi siin toetusest, vaid mitterahalistest stiimulitest, eh, regulatsioonist, eh, mis on olemas praegu, aga mis võib-olla ei võimalda neid uusi tehnoloogiat turule tuua. nüüd härra Tošenovski. Děkuji, pane předsedo. Ma tänan minagi. aitäh, äh, tahaksin ühineda sellega, mida ütlesid kolleegid. Äh, mina tahaksin esineda küsimuse esimesele sõnavõtjale, sellepärast et mõned ettevõtted ehm, tõesti võib-olla reageerivad ehm, väga aeglaselt uuele olukorrale, seda valdkonnas, ehm, mis on seotud just energiaga. ma mõtlen siin väike, neil oleks väga raske seda kõike lihtsalt päeva jooksul kasutada, aga minu arvates kaks asja on siiski esmatähtsad. kõigepealt see, kuidas vähendada sõltuvust äh, energiast üleüldse ning teiseks, äh, kuidas äh, reageerida energiapuudusele ning milline on see protsent energiat, mida see, see salvestatud energiaprotsent, mida me võiksime kasutada. minu arvates on see samuti väga oluline teema ning ma arvan, et Äh, ja teiselt kõnelejalt tahaksin teada, millised on kõige energiamahukamad sektorid? kõigepealt tahtsin ma öelda VKE-de kohta üldisemalt, et VKE-d on ju Euroopa majanduse selgroog ja nüüd kriisi tingimustes ja kokkuhoiupoliitika tingimustes on nii tegemist sellega, et eh, tuhanded peavad võitlema eh, maksejõuetuse vastu, paljud on juba pankrotti läinud. tegelikult on nii, et nad eh, te peavad tegutsema väga ebavõrdsetes konkurentsitingimustes, suured ettevõtjad on alati eelisseisundis ja sellepärast peame vastu võtma toimiva tegevuskava ja ma arvan, et selles osas peaks roheline tegevuskava olla VKE-dele äh, väga soodus, aga me peaksime VKE-dele looma siiski teatavad eritingimused, arvestades nende väiksust ja spetsialiseeritust. me peame igal juhul arvestama ka seda, et paljud peavad võitlema kriisiga ja paljud riigid on majanduslanguses jätkuvalt. seega me peame looma stiimuleid majanduskasvu jaoks selleks, et VKE-del oleks äh, finantseerimine ja ma leian, et ka Euroopa Liit peab äh, tõepoolest äh, nii COSME kui ka kakskümmend kakskümmend programmi raames neile rahalisi, rahalisi vahendeid eraldama, vaatame tõele aga näkku, neid rahalisi vahendeid on kärbitud ja mul on küsimus kuidas te hindate energiakulude eh, regulatiiv, eh, regulatsioone, mis puudutab eh, energiale tehtavaid kulutusi VKE-des. näiteks Küprosel oli mõne aasta tagasi niisugune olukord, kus väikeettevõte, kes tegeles to päikesepaneelide tootmisega, nad tootsid koos firmaga Robotik, nad eksportisid paneele Saksamaale, Hispaaniasse, nüüd läks aga ettevõte pankrotti, sest nende paneelide tootmiskulud osutusid liiga kõrgeks. ja samas toodi riiki sisse massiivselt Hiina päikesepaneele, kuna seal oli tootmiskulud hoopis madalamad. mida teie selle kohta arvate? see ei aita kaasa tööhõive suurendamisele Euroopas. väga palju asju on võimalik reguleerida, muuhulgas riigipoolset toetust, kuid arvestage, et ka liikmesriigid peaksid spetsialiseerunud, kitsas valdkonnas spetsialiseerunud väikeettevõtetele rahalisi vahendeid eraldama riigieelarvest. kas on veel sõnasoove, ma ei näe, et oleks võib-olla ka minu poolt siis kaks lühikest küsimust. kõigepealt esimesele kõnelejale, härra Karsten Voldagerile. mulle näib, et arukate võrkude süsteem hakkab äh, olema väga tõhus instrument, äh, mille kaudu turg annab signaale. ja teine küsimus Kristof Poolile. kas te olete patenteerinud oma ideed? kas teie ideed võiksid olla patendi aluseks? ja nüüd palun saate vastata ja ka lõppmärkused teha samas järjekorras nagu enne. For... ma tänan küsimuste eest. härra Werner proua Werner, kõigepealt teie küsimusele vastuseks, et kui palju annab kokku hoida, kui kasutada seda kontseptsiooni. ja ma pean ütlema, et väga raske on äh, mingi kindel arv välja pakkuda. kõigepealt jah, tegemist ikkagi veel kontseptsiooniga ja teiseks kõik sõltub sellest, äh, millise sektoriga äh, tegu on, kes osaleb selles projektis, nii et mida suurem eh, on paindlikkus firmal, kes osaleb projektiga, eh, seda rohkem õnnestub säästa. ja eh, tähtis on ka tempokus Eh, igatahes eh, väga suur potentsiaal on sellel kontseptsioonil. Eh, meie esialgsed arvutused näitavad, et energiamahukates sektorites ettevõtetel on võimalik kulutusi vähendada viis kuni kümme protsenti elektri osas. ja selle ma võingi praegu välja pakkuda, aga väga palju sõltub ikkagi kõik ühest või teisest konkreetsest firmast endast Äh, siis te küsite, kui palju seda kontseptsiooni kasutatakse. Äh, jah, nõudlusele reageerimist küll kasutatakse, aga samas minu poolt välja pakutud kontseptsiooni seni veel ei kasutata ja lihtsalt sellepärast, et turud ei äh, ole harjunud veel selle maailmaga, kus taastuvad energiaallikad panevad hinnad väga kõikuma. turg ei ole veel kohanenud lihtsalt sellele. nii et nii palju vastuseks teie küsimusele nüüd järgmine väga hea küsimus, et millised poliitilised tingimused takistavad kontseptsiooni levikut praegu, miks seda kontseptsiooni ei kasutata laialdaselt? üks paljudest asjadest mis on vajalik selleks, et see kõik toimiks, on tõhusus, tõhus turg. peab olema võimalik äh, igal ajal kaubelda äh, ööpäevaringselt äh, ja mitte kõikides riikides ei ole see veel võimalik, selliseid turgusid ei ole ja kui taastuvenergia osakaal suureneb äh,, siis kõikumine aina suureneb. arenenud turgudel on see idee täiesti teostatav, vähem arenenud turgudel veel mitte. aga see on teema, millega tasuks tegeleda maailma tasandil ja see annab ka lahendust. päevasisesed turud ja likviidsus, kauplemisaktiivsus, need on kõik tähtsad komponendid, kui meil on tegemist integreeritud ühisturuga, siis see tõukab tagant kaubandus, kaubavahetust, energiavahetusi ja tõhusust ja sellises olukorras annab optimeerida energiakasutust ja kasutada ka laiemalt seda kontseptsiooni. ma loodan, et saite vastuse. siis tuli üks märkus, et leiti, et VKE-del hakkab olema raske seda kohaldada. ma olen nõus, et väga raske on panna VKE-d eh, mõistma, et eh, asi ei ole mitte ainult selles, et tuleb energia tarbimist vähendada, vaid eh, tuleb ka olla hoopis paindlikum kui praegu kui me vaatame näiteks Saksamaa energiaturgu, mis on kõige arenenum, kus on väga palju taastuvaid energiaallikaid, siis seal me näeme, et hinnad väga kõrgetelt tasemetelt öö, äh, muutuvad negatiivseks ja see on ebaefektiivsus, mille on tekitanud mm, taastuvad energiaallikad, aga selline olukord tekib kõikides riikides, kuhu suureneb, suureneb taastuvenergia osakaal ja mis tähendab negatiivne hind, et e, makstakse tarbimise eest nendel tundidel, mil kasutatakse energiat ja siis tahetakse tarbimine e, suunata just nendele e, kõrge kasutusega tundidele. et seda reguleerida, see ei toimu üleöö. meil on vaja integreerida energiaturud tootmisturgudega, tootmis, tootva tööstusega jah Eh, kuidas kasutada seda üle eh, to toodetud energiat, kui tuuleturbiinid maksimaalvõimsuses töötavad, siis lähevad jälle hinnad negatiivseks ja eh, kui seda ületootmist turult välja ei viida, siis võib tekkida mm, kas kokkuvarisemine või tuleb lihtsalt turbiinid seisata. me nägime seda Taanis kaheteistkümnendal juunil, kus äh, tuuleturbiinid katsid sada nelikümmend protsenti nõudlusest tol päeval ja hind muutus negatiivseks, nii et tähtis on, et sellisel juhul tarbijad suurendaksid oma tarvet, kui toimub ületootmine. ja tähtis on, et tarbijadki paindlikult tegutseks ja üritaksid võimalikult palju oma tarbimises nihutada nendele tundidele, kus hinnad on negatiivsed ja lõpetuseks, härra Puusek, teie küsisite selle kohta, mida me arvame arukatest äh, arvestitest või arv, arukatest võrkudest äh,. jah, see on traditsiooniliselt nõudluse rahuldamise puhul juba kasutusel ja see on õige samm õiges suunas meie arvates. aga meie teeksime ikkagi ettepaneku, et ära kasutada seda paindlikkust, mis süsteemis on olemas, aga mis on praegu kasutuseta. aga see on hoopis teine teema kui arukad äh, arvestid. aga arukate arvestite algatus on samuti väga tähelepanuväärne. ja lõpetuseks kui me vaatame seda trendi, mis praegu valitseb, et üha rohkem ja rohkem tuleb eh, taastuvaid energiaallikaid, eh, siis on üha suurem ja suurem vajadus ka paindlikumad olla. nii et see kontseptsioon ajapikku ainult kasvab oma väärtuse poolest ja on vaja vaadata just selles suunas. suur tänu, härra Karsten Foldager ja nüüd saab sõna meie teine kõneleja, härra doktor Kristof Pool. Äh, püüan küsimustele vastata, ehkki ma tahaksin neid omavahel veidi segamini sõnastada, kuivõrd paljude küsimused läksid ühes ja samas suunas. Äh, seda projekti finantseerib äh, Euroopa Liit, Euroopa Liit ja Hesseni liidumaa ja ma olen nõus sellega, et äh, see praegu projekt on seda väärt, et sellesse investeerida. tegelikult on ju põhiolemuseks soov saavutada seda, mis on juhtunud ka meie firmaga Edaopt. meil on firmas keegi, kes on äh, ülikoolis käinud, pärast seda ka töötanud ja nüüd äh, on loodud see firma, mida äh, finantseerib Euroopa Liit ja saan ka vahendeid Esseni äh, liidumaalt, nii avaneb minul isiklikult võimalus oma projektid ja ideed ellu viia ja saavutada seda, mille olen seadnud endale eesmärgiks selleks, et luua äh, finantsee-, finantsstiimulid selle projekti elluviimiseks ja sel teemal on ka minu doktoritöö. ja nüüd teie küsimuse juurde, härra Puusek. me praegu oleme taotelnud äh, patendi, me saime Euroopa Liidu patendi äh, ja meil on veel äh, esitatud kolme patendi saamise taotlus. ja nüüd tulla finantseerimise juurde tagasi, siis on mul öelda seda, et meie oleme väike idufirma. nagu ütlesin et meil on äh, sellel aastal kasutada kakssada tuhat eurot võõrkapitali, kapitali. Need öö, äh, patendi eest äh, maksta tulevad kulutused kandis Kasseli ülikool, sest vastasel korral pole miks me üldse saanud neid taotlusi esitada ja nüüd need patendid, mille me saime, neid osteti loomulikult tagasi kuid väga sageli on niisuguses tegevus vaja äh, võõrast abi, nõnda öelda, või väl, ettevõtte välist abi, eeskätt on vaja rahalisi vahendeid. mind finantseeriti kolme aasta vältel ja sealt sündiski selle äh, meie osaühingu loomise idee. ma olen veendunud selles et käesoleval ajal sellel energiatõhusust, tõhususele rõhuval ajastul on niisugune lähenemine ainuvõimalik. Õnneks meil äh, kas sellis, on see kõik võimalik, sest teaduspargis korrus äh, meie peal tegeldakse tõsiselt energiatõhususe küsimustega ja sellega tegelevad samasugused noored ettevõtjad nagu meie keda toetatakse SN Liidumaa rahadega. see kõik ei ole sugugi minu meelest turu otsustada jätmise küsimus. ma tean ettevõtteid, kes annavad aastas välja äh, kaheksasada äh, tuhat eurot selleks, et osaleda äh, suruõhusüsteemides, kuid kahjuks on nii, et turg ja ettevõtjad ei öö, oma öö, vajalikku fookust öö, uutele öö, tehnoloogiatele ja ma leian, et ettevõtted kulutavad hiigelsummasid traditsioonilise tehnoloogia kasutamisele või traditsioonilise tehnoloogia optimeerimisele, samas kus on olemas tehnoloogiad, mis võiksid tagada tohutu kokkuhoiu ja siis ma leian, et on idufirma ülesandeks anda omapoolne tõuge sellisele arengule. suur tänu mõlemale, minu tänu. väga häid näiteid tõite ka. ja me ootasimegi teilt midagi sellist ja on suurepärane, et me nüüd kuulsime neid häid näiteid, huvitavaid kogemusi energiakasutuse efektiivsuse vallast ja eriti VKE-de seisukohast. nii et suur tänu veel kord ja läheme siis teise paneeli juurde ja esimene, kes sõna saab, on doktor Katariina Reuter, kes on aastaid tegelenud ökojuhtimise teemadega ja ta on ka põllumajandusökonomist ja omab doktorikraadi jätkusuutliku turunduse vallas Su. lausa suurepärane, fantastiline. ja praegu te olete Saksa rohelise äriassotsiatsiooni eh, tegevjuht ja samuti olete ekoprenööri koordinaator ning seisate jätkusuutliku majanduse eest Euroopas. Thank you very much suur aitäh, suur aitäh selle kena ja sõbraliku sissejuhatuse eest. tere päevast kõigile, aitäh, et mind siia kutsusite, mul on väga hea meel siin olla. ja nüüd jätkan ma saksa keeles. You see uh, ecopreneur.eu, we are just an Ähm, me oleme praegu alustamisfaasi. meie jaoks on oluline olla äh, ökotootmisele orienteeritud ja loomulikult on roheline tegevuskava VKE-dele väga olulise tähtsusega meie jaoks. me oleme huvitud äh, ökoloogilisest ja sotsiaalsest arengust ja sama struktuurse majanduse tagamisest regionaalsel tasandil. kõik, näitan siin teile, kes kõik ökoprenööris osalevad, Austrias roheline majandus Prantsusmaast, Saksamaalt, ka madalmaadelt ja Hispaaniast on osalejaid kokku enam kui üks tuhat viissada eh, jätkusuutlikku VKE-d. nagu te näete, et ka suuremad firmad on esindatud meie võrgustikus, kes kujutavad endast kestliku majanduse pioneere meil on vaja majanduse transformatsiooni, meil on vaja ringmajandust ja loomulikult tervitame me sellist ringmajanduse paketti, me soovime, et tootmine oleks süsihappegaasi neutraalne selleks, et me suudaksime jätta positiivse jalajälje ja me suudaksime tagada eh, Euroopas eh, ühiskonna heaolu. Euroopa Euroopas äh, on tegemist aga äh, väga, äh, tegemist väga suure saastatusega ja see põhjendab sageli ökoloogilise ja sotsiaalsete uuenduste vastu tõrkumist. Neid ei peeta eriti lugu, see puudutab loomulikult ka seda, et investoritel puuduvad teadmised kestlikest uuenduslikest tegevustest ja riske hinnatakse lihtsalt üle äh, ja see tõkendab VKE-del uusi kestlikke tooteid turule toomast. meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjon oma teatises äh, rõhutas äh, VKE-de konkurentsivõime tähtsust Euroopas ja öö, ei saa ju ütlemata jätta, et VKE-d tootmiskuludest moodustavad tänasel päeval toore nelikümmend protsenti meil on aga aastas võimalik kokku hoida enam kui kuussada kolmkümmend miljardit eurot. fakt on aga see, et see eeldab, et VKE-del oleksid ka asjaomased spetsiifilised teadmised. selles äh, slaidis on näha äh, kuidas on võimeline eh, sõltuvalt konkreetsetest sektoritest eh, seni kasutamata võimalusi tõepoolest ära kasutada. kui me räägime kestlikkusest ja eh, transformatsioonist, siis milline on VKE-de seis? Nad on tavaliselt üsna progressiivse mõtlemisega, nad toetavad rohelisi tooteid ja rohelisi ärimudeleid nende tegevus on äh, suunatud äh, tegelikult sellega, et, et kaasata seni veel äh, selles protsessis mitte osalevaid ettevõtteid, kes pole veel aru saanud rohelise majanduse olu-, olulisusest. mis on rohelise majanduse jaoks oluline, ühelt poolt nõudlus, aga ka teisalt ka loomulikud stiimulid ja finantseerimine. finantseerimine äh, kujutab endast ühte väga keerulist ja seni lahendamata probleemi, kuid selge on ka see, et seda kõike peab toetama eh, vastav seadusandlus. roheline tegevuskava VKE-dele on siin ära toodud, nagu öelda, õitseva lille kujul, kus lillelehtedel on selgelt näha, et eh, entrepreneur.ee eh, e, vaat-, tervitab Äh, neid lähenemisviise kuid ja see kuid äh, kujutab endast suurt probleemi, et äh, VKE-d ja suured ettevõtted reageerivad eeskätt turunõudlusele ja seadusandlusele ja minu arvates ei tohiks need kaks olla tõkendiks VKE-de rohetootmisele sellel suvel me võtsime vastu äh, vastavasisulise manifesti ja seal me esitasime kaks nõuet, kõigepealt, mis puudutas turunõudlust, siis nimelt seda, et tegemist, äh, et seal pööratakse senisest enam tähelepanu ringmajanduse toodetele ja vast- ja sellele vastavalt loodaks ka majanduslikud öö, äh, stiimulid ma pean vist veidi aeglasemalt rääkima, ma püüan, ütleb kõneleja. meie jaoks on oluline, et laieneks VKE-de turupotentsiaal, seda me saame teha siis, kui hinnad vastavad ökoloogilise ja sotsiaalsele tõele, see tähendab, et me peame väliseid kulusid kasutama optimaalselt vähendada, see tähendab seda, et me peaksime ähm, äh, tulevikus ka seadusandluse toel äh, tagama madalad maksud äh, tööjõule, kõrged maksud toorainetele ja tagama senisest väiksema ressursikulu meie jaoks on oluline esi-, saavutada ambitsioonikaid üle-euroopalisi, üle Euroopa Liidulisi eesmärke. Need peavaksid olema auahned ja ka siduvad, muuhulgas öö, ähm, ressursside äh, tõhususe kasutamise eesmärk kolmkümmend protsenti kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. nüüd me öö, äh, me nõuame, et roheliste toodete äh, puhul arvestataks riigihangete puhul eh, nende eh, positiivseid külgi. praegu on olemas eh, küll väga mm, e teatud eeltingimus, mis looksid rohelistele toodetele samad võrdsed õigused, kuid loomulikult oleks vaja rohelistele toodetele luua kõik need võrdsed kriteeriumid, mis tagaksid roheliste toodete võimalused riigihangete tingimustes minu kaks eelkõnelejat tõid siin väga häid näiteid praktikast, kuid ma tahaksin tõepoolest rõhutada, et Euroopa äh, Liit, äh, et me äh, soovime et me toetame Euroopa Liidu vastavat initsiatiivi Eh, mis peaks tähendama VKE-de majanduslikku ja finantsilist toetamist, samuti me peaksime olema orienteeritud eh, nende ettevõtte toetamisele, kes järgivad eetilisi strateegiaid ja need peaksid selle eest saama ka toetust loomulikult meil on vaja neid ettevõtteid toetada me peaksime tagama juurdepääsu koostööprojektidele ja nende edendamisele, aga samuti on oluline piiriülene koostöö piiriäärsetes piirkondades ja loomulikult me oleme ka täiesti nõus UE apme kriitikaga, et seni on olnud teave läbipaistmatu, mudelprojektide ja edendamisvõimalustega tutvumise osas. Need ei ole alati äh, äh, ligipääsetavad ja väga sageli VKE-dele sugugi mitte selgelt arusaadavad. kolmas eesmärk, mida me saaksime teha äh, kestliku kaubanduse nimel, on väga oluline, et Euroopa äh, juhtiv äh, roll rohelises majanduses kaduma ei läheks. selles mõttes on oluline, et äh, ka TTIP ja SETA peaksid vastava uutele standarditele, mis puudutab kestlikku kaubandust, kuid ma võin teile väita, et praegused TTIP projektid ja SETA ei vasta sugugi nendele eesmärkidele. seetõttu on see on tõesti selline äh, vastuoluline äh, valdkond ja kui me vaatame siin Kosmet või Horisont kahtkümmend kahtkümmend, äh, mis ühelt poolt peaksid toetama VKE-sid roheliste uuenduste puhul, aga tegelikkuses püütakse nendest eesmärkidest mööda minna. neljas soovitus, haridus ja koolitus. kui homsed äh, tegijad, meie mahetootjad ja töötajad, ökoprenöörid, kes on täna öö, koolides ja ülikoolides, nendele tuleb anda arenguvõimalus ja tuleb arendada nende rohelist, rohelist suutlikkust ja rohelisi oskusi. samas praeguses tegevuskavas aga niisugused eesmärgid ja niisugused soovitused puutuvad mõningad järeldused, kui me tahaksime rääkima rohelise tegevuskava eh, mõjust ja selle mõju suurendamisest, eh, siis me peaksime sellega paralleelselt käivitama ringmajanduse tegevuskava. tänu sellele avaneksid majanduses võimalused edukaks transformatsiooniks ja selleks, et eh, tugevdada rohelise majanduse toimet. meie jaoks on oluline, et me saaksime tõhusalt edasi minna olukorras, eh, kus tegelikult suurtes ettevõtetes ei ole ringmajanduse olulise tea-, eh, veel sugugi nii veendunud ja tegelikult valitseb selles osas teadmatus nüüd on meil veel terve rida lahtisi seni vastamiseta küsimusi. see puudutab näiteks äh, projekti valikut, kas tõesti otsustus äh, ajavahemik äh, peab Horisont kakskümmend kakskümmend projektide puhul kestma kaheksa kuud, kas kiiremini ei saa siis kui me räägime kliikateadmise ja inno-, innovaatilisest kogukonnast, siis kas tõesti ei ole võimalik turg äh, senisest enam toetada ja tõhustada um, idufirmade teket ja kuidas me oleme tegelenud idufirmade toetamise algatusega, kuhu me jõudnud oleme. loomulikult on oluline, et alates aastast kaks tuhat kolmteist antakse välja Euroopa rohelise tööst-, tööstuse, tööstuse auhinda ja me soov-, tervitame seda. aitäh, doktor Reuter, selle väga huvitava ettekande eest Te rääkisite meile siis ähm, jätkusuutlikust VKE-de platvormist ähm, Saksamaal ja Euroopas ja äh, väga äh, oluline on näha, kuidas asjad on korraldatud Saksamaal, kuidas mujal Euroopas. järgmisena aga saab äh, sõna härra Wim Michels kes on Provirooni tegevdirektor, tegemist on siis kemikaale tootva ettevõttega, mis tegeleb just spetsiaalsete kemikaalide tootmisega ning härra Michals äh, omab tootearenduse magistrikraadi Antwerpeni ülikoolist ning äh, ta on, tal on ka teisi ametikohti ning nagu te äh, teate, kõige hulgam nende, kõige olulisem nende hulgas on siis Belgia eh, Keemiatööstuse Föderatsioon, eh, kus ta tegeleb just VKE-dega, eh, niisiis ja teie ettekanne, härra Michals, kannab pealkirja keemikaalide tootmisest funktsionaalsete lahenduste otsimiseni ja teil on nüüd sõna, palun tere! mina, minu nimi on Wim, Wim Michels. jah, kõik asjad lähevad natuke liiga kiiresti meie ettevõte rajati tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal ja minu isa oli selle loojaks, sest et äh, ta ütles, et ei maksa müüa midagi sellist, mida niikuinii ei osteta. nii et, et ma selgitan teile siis lühidalt, mida me üritame teha ja siis äh, annaksin teile ka mõningaid nõuandeid või midagi sellelaadset jah, me siis tegeleme eh, kemikaalide tootmisega, eh, siis eh, näiteks söödalisanditega, jäätõrjevahenditega, farmaatsiatoodetega, meie käive on siis sada seitsekümmend viis miljonit eurot aastas, me tegutseme siis kogu maailmas Äh, meil on viissada klienti sajas mm. riigis äh, ja meil on siis, äh, tegutseme nii siin Belgias kui ka Lääne-Virginias ja Hiinas. me oleme siis selline klassikaline kemikaalide tootja, me müüme igasuguseid tooteid Äh, mõnesid neist väga osta ei taheta, aga me müüme neid ikkagi. Äh, ja kahe tuhande kaheksandal aastal otsustasime oma ettevõtet äh, muuta, et mitte konkureerida siis klassikaliste kemikaalide tootjatega, hiinlastega ja teistega lihtsalt selles regioonis, kus meie asume, on selline konkurents liiga kallis. niisiis me otsustasime pöörata tähelepanu are-, oma firma arengule ja üritasime siis nišiturgude jaoks hakata välja töötama funktsionaalseid lahendusi ning äh, alustasime just taastuvatest materjalidest ning äh, üritasime siis siin sellele asjale läheneda jätkusuutlikult. ja minu kolleeg Katriina küsis, et kas need on siis tõesti jätkusuutlikud tooted ja ma arvan, et neil on vähemalt jätkusuutlik komponent ja alati on võimalik asju paremaks teha, nii et keskendusime üha rohkem turud, turgudele Äh, hakkasime äh, siis tegelema mitte ainult konkreetsete kemikaalidega, vaid kõigiga ja mida me siis täpselt toodame. Äh, me pooda, toodame siis näiteks lennukite jaoks jäätõrjevahendeid ning me tööstasime välja ka vahendeid siis raudteede jäätõrjeks. see vahend ei sisalda mitte mingeid mürgiseid lisandaiteid ja meie arvates on tegemist maailma kõige keskkonnasõbralikuma tootega. alustasime eh, ka mikrovetikate tootmist ja ka eh, biokütuste tootmist kahe tuhande seitsmendal aastal just ulatuslikult ja siit me eh, saimegi mõte omaenda mikrovetikaid toota ja juba paari esimese nädalaga me saime aru, et et äh, energiasektoris vähemalt järgmise kümne aasta jooksul see asi ennast veel ära ei tasu. niisiis, äh, täna müüme oma mikrovetikaid ainult äh, vesiviljelejatele ning me kasutame ära teie poliitikat. REACH direktiiv on meie jaoks väga hea, sest see teeb lõpu mõningatele klassikalistele plastmasside kasutamisele ning meie kasutame seda selleks, et uusi plastmasse edendada, siin te näete lasteaeda, kus põrandakate materjal on siin rohelist värvi, et pildi peal ilus välja näha, aga jah, see sisaldab plastmassi, aga tegemist on ka põrandaga, kus, mida väiksed lapsed võivad isegi lakkuda ja see on täiesti ohutu. me eh, töötame välja ka siis eh, selliseid eh, materjale, millest saab äh, valmistada siis äh, äh, toidupakendeid ja jah, sellega ei tegele küll ette, väikeettevõtted, aga siis väga paljud kasutavad nende ja meie siis toodame komponente ka selliste toodete jaoks. me oleme hakanud välja töötama ka söötade lisandaine, lisaaineid. võib-olla te teate, et eh, selles sektoris kasutatakse väga palju antibiootikume ja võib-olla te teate, et eh, me harjume antibiootikumidega ära, me muutume nende suhtes resistentseks läbi toidu, mida me tarbime. nii et, et me oleme välja töötanud siis sellise loodus, oleme välja töötanud sellised looduslikud tooted, eh, mis võimaldavad loomadel olla terved, ilma et preventi-, profülaktiliselt peaks siis kasutama antibiootikume. Eh, nii, nüüd ma läksin oma ettekandel liiga kaugele, mulle näib, et seda arvutit üleüldse ei huvita minu ettekanne. niisiis, eh, nii palju siis meie tegevusest. mida ma Äh, mida minu arvates see programm saaks VKE-de jaoks ära teha. üldiselt äh, on meil vaja äh, pidevat õiguskindlust, õiguskindlust pikemas perspektiivis ja see tegelikult oleks ju minu ainus küsimus teile. meil on biodiisli Äh, tehas ja me teame, et teie poolt ellu rakendatav poliitika on hiljem muutunud ja paljud Euroopa ettevõtted on läinud pankrotti. mina olen veel äh, alles, me oleme õnnelikud, aga me kaotasime rohkem kui kümme miljonit eurot äh, me kulutasime varem oma teadus- ja arendustegevusele äh, kolm miljonit ja nüüd on see raha lihtsalt läinud nii et, et meil on vaja stabiilset õiguslikku raamistikku jah, loomulikult demokraatlikus ühiskonnas on seitse aastat pikka aega, aga tööstusettevõttel on meil vaja vähemalt seitset kasumlikku aastat ja kasumist, kasumid tulevad pikemast perspektiivist, nii et, et kui te tahate, et ettevõtted oleksid kasumlikud, siis on meil vaja stabiilset õiguslikku raamistikku kümneks, viieteistkümneks ja soovitavalt kahekümneks aastaks ma tean, et teile tundub see veider, aga ettevõtetele toob selline asi kasumit sisse. Äh, väga oluline on see, kes koormat kannab, kus on künnis, äh, kui see paika on pandud, siis jätke see sinna, kuhu te ta panite. ja äh, meil on vaja ka selgeid suuniseid. kümme aastat tagasi oleks ma öelnud, et ärge andke mingeid suuniseid, küll turg ennast ise reguleerib. viimase kümne aasta jooksul ma olen tööd teinud just nimelt söötadega ja söödaturg ennast ise ei muuda. ühte-teist tuleb ette kirjutada, ühte-teist tuleb keelata, näiteks tuleb keelata antibiootikumide kasutamine loomasöödas, sest muidu olukord eriti ei muutu me võime tõestada, et meie tooted on paremad ja me saame isegi tõestada, et põllumajandustootjad sellest kasu saavad, aga ega nad oma tegevust sellele vaatamata ei muuda. nii et, et õiguslikku raamistikku on vaja, eh, jah, aga kui, jah, tehke mida tahate, mõelge, korraldage igasuguseid kuulamisi, aga kui see raamistik on paigas, siis hoolitsege selle eest, et me saaksime, et see nii ka jääks ja et me saaksime oma tooteid järgnevatel aastatel toota. hoolitsege selle eest, et teil on väga selged suunised, need ei tohiks olla liiga keerulised. Äh, jah, meie valmistame teatud ähm, äh, vedelikke, pidur, pidurdusvedelikke äh, ja Äh, see vedelik siis mõjutab ähm, rataste tegevust. Ähm, jah, meil on võimalik seda vedelikku ümber töötada, äh, see on üks parimaid, äh, mis praegu turul üleüldse on. üheksakümmend kaheksa protsenti on tõhusus, nii et, et minu vaatevinkel on selline, et kui teie hoolitsete selle eest, et homsest alates kõik pidurdusvedelikud peavad sisaldama vähemalt üheksakümmend protsenti taaskasutatavaid käib-, elemente, siis oleks juba homsest ringmajandus olemas ja me oleme juba kaheksakümne kuuendast aastast seda vedelikku tootnud, nii et, et me oleme juba kolmkümmend aastat ringmajanduse tingimustes elanud. jah, need olid tõesti väga lihtsad näited ja lihtsalt keelake ära keskkonda ohustavad, keskkonna jaoks mürgised komponendid teatud toodetes, vähemalt seal, kus see on võimalik Äh, ja me oleme täna kuulnud äh, väga palju sellest, et on olemas VKE-sid, kes on selles vallas juba midagi saavutanud ja meil on lihtsalt vaja selget poliitikat, mis püsiks pikemat aega. Äh, nagu ma juba ütlesin, ka plastmasside vallas toimuvad muutused tänu olemasolevatele poliitikatele ja me kasutame neid ära ja ära arendame neid edasi. ma tean, et see kõik on väga üldine asi ei puuduta mitte niivõrd keskkonnasõbralikke arenguid, aga palun hoolitsege selle eest, et kõigil on võrdsed tingimused ja see ei puuduta ainult õiguslikku raamistikku, vaid te peaksite hoolitsema ka selle eest, et me nendest reeglitest kinni peame riigiti on olukord erinev ning Belgias erineb olukord isegi regiooniti ning ma oletan, et enamikes Euroopa riikides on asi sama. Ähm, meie see polülaktiline plastmass, äh, sellest on võimalik äh, valmistada selliseid kilekotte, mis lagunevad ja äh, seadused, mis Euroopas praegu kehtivad, killustavad olukorda Euroopas erinevatel riikidel ja tihti ka erinevatel piirkondadel on erinevad seadused, erinev arvamus ja see tekitab meile äh, raskusi ja me peame väikeettevõttena igas piir, piirkonnas äh, oludega kohanema äh, igasugused erinevad sildistusnõuded, äh, igasugused kohustused, künnised, mis riikides teatud toodetele esitatud on, on meie jaoks tohutu koorem ja tohutu töö, mida me peame tegema. edendage äh, oma tegevuskava aktiivselt. kui ma loen teie veebilehte, äh, kui mind möödunud nädalal, kui mind puhkuse ajal siia kutsuti, siis mul oli aega ka lugeda teie veebilehte ja äh, ma tahaksin öelda, et VKE-dele ei ole veebilehe lugemine prioriteet. nii et, et üritage meieni jõuda Äh, edendage avalike äh, klastrite loomist. Äh, seda te saate te teha läbi erinevate VKE-de, tehke seda avatult ja aktiivselt, nii et, et ideed sün-, areneksid loomulikult, aga tehke seda aktiivselt, meie teie juurde ei tule ja viimane nõuanne, olge nii otsesed ja praktilised kui võimalik, ma lugesin teie raportit selle aasta juunist. lugege see uuesti läbi, palun. lugege seda VKE juhi vaatevinklist. seal ei ole mitte ühtegi nõuannet, mida oleks võimalik otse kasutada, mitte ainsatki. seal on lihtsalt sõnad, sõnad, sõnad Eh, jah, võib-olla suurematel ettevõtetel on aega seda ka aeg-ajalt lugeda, aga väikeettevõtetel pole sellega mitte midagi peale hakata. nii et, et kui te selliseid raporteid loete, siis eh, koostate, siis lugege neid läbi VKE-de vaatevinkli. Eh, VKE-de juhid mõtlevad väga lihtsatele asjadele, näiteks sellele, kuidas see raamistik saaks minu ettevõttele aidata keskkonnasõbralikumaks muutuda, sellele me mõtleme kogu aeg kuidas ma seda teha saan ja see on kõik. ja minu viimane nõuanne äh,, tegutsege otse äh, äh väga paljud äh, nii-öelda turustusetapid äh, Äh, täna võimaldavad otseselt tootjalt jõuda lõpptarbijana, nii et, et äh, seda äh, turustus- või jaotusvõrku seal vahel ei ole, nii et, et ka teil oleks väga palju võimalusi, kuidas inimesteni otseni jõuda, teil siin Brüsselis on palju eksperte, mina elan siin Brüsseli lähedal, paljud lobistid on minu sõbrad, Belgias on väga palju kaubandusorganisatsioone, neid on liiga palju, nii et, et võtke inimestega otseühendust ja tehke asi nii selgeks kui võimalik aitäh, see oli väga selge üleskutse meile kõigile, ütleb härra Puusek. me kuulasime teid väga tähelepanelikult ja nüüd on meil võimalus siis esitada küsimusi ja teha märkusi ja kõigepealt kolleeg De Backer. Thank you uh,, chair um.... aitäh, eh, esimees. mul on tegelikult kaks küsimust. kõigepealt eh, tahaksin mõlemat kõnelejat tänada väga selgete ettekannetest ja mul on põhimõtteliselt sama küsimus, mis ennegi meie oleme äh, reeglite kehtestajad, seaduste loojad. Äh, teine kõneleja palus, et äh, me tagaksime stabiilse õigusliku raamistiku, seda me üritamegi teha, aga Euroopa tasandil kulub sellele täna viis kuni seitse aastat. aga küsimus on jällegi selles, milliseid stiimuleid saame me tegelikult anda ringmajanduse parandamiseks Te puudutasite väga paljusid erinevaid asju, te rääkisite energiasäästust, eh, kulude kärpimisest, mida ettevõte saaks teha, kui oleks teistsugune eh, tegevuspoliitika, aga ilmselt sellest ei piisa. ettevõtjad eh, ei suuda kõike ilmselt ise teha, nad ei saa aru, millised stiimulid, millised rahalised stiimulid, millised määrused nende tegevust takistavad, mida oleks vaja muuta. ja enne kui lähen teise kõneleja juurde, kes ütles tegelikult, ütles, et meid ei ole vaja ja me võime kõik koju ära minna. Äh, tulen tagasi selle juurde, siin Belgias ähm, äh, mõni aeg tagasi juhtus, võib-olla on parem, kui me ei võtaks vastu uusi seadusi, aga mul on kaks küsimust. Ehm, ma olen väga palju läinud just nimelt ettevõtetesse, olen igasugused vahendajad välja jätnud, olen eh, rääkinud nendelt, mis te tahate ja nagu teie, teie CV-st näha tuleb, et teie olete tegelikult paljudes nendes kaubandusorganisatsioonides tegev. Ehm, nii et, et kas eh, võib-olla eh, me peaksime ka nendes organisatsioonides natuke aktiivsemalt tegutsema? kas need organisatsioonid teevad äh, Äh, rohkem tööd selleks, et ettevõtete juhte teavitada sellest, millised võimalused juba olemas on. ja äh, ma tõesti jah, nõustun paljude teie märkustega, aga milliseid tänase õigusliku raamistiku elemente saaksime me väga kiiresti kohandada? mida me peaksime tegema, et see ringmajanduse asi edasi areneks? aitäh! proua äh, Kötson-Darling, aitäh! ja aitäh, ma vabandan, et ma kahte esimest esinejat ei kuulnud, aga vabandan, äh, aga tänan teid tõesti väga selgete ettekannete eest, mis tõesti rõhutavad seda, et meil on vaja häid reegleid ja need reeglid peavad toetama äh, uute kaupade ja teenuste arengut ning eh, reguleerimine eh, ei tohi olla alati negatiivne, see võib olla ka innovatsiooni liikuma panevaks jõuks, nii et, et see on eh, väga oluliseks õppetunniks ka meile siin Euroopa Parlamendis. õiguskindlus, jah, see on samuti väga oluline, oleks Äh, oluline teada, mida te arvate pikemaajalisest tegevuskavast. kui me peaksime minema kaugemale seitsmest aastast, siis sellised teekaardid nagu aastaks, äh, kuni aastani kaks tuhat viisteist panevad paika just pikemaajalise tegevuskava energiapoliitika vallas selle, mida me selles valdkonnas mõtleme. mida teie sellest arvate ja mul on nüüd kaks väga täpset küsimust esimeses ettekandes doktor Reuter, te rääkisite jätkusuutlikust kaubanduspoliitikast ja te viitasite TTIP-ile ja SETale aga me peame praegu äh, Äh, ka keskkonnasõbralike ka-, teenustega ja kaupadega kauplemise kokkuleppe üle läbirääkimisi. kas nende läbirääkimiste kohta on teil ka midagi öelda, kas teil on mingeid teadmisi selle kohta, mida Euroopa Liit ja, ja teised Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed äh, arutavad, sest äh, tegemist on sellise rahvusvahelise raamistikuga, mis puudutab teie tegevust. ja kas me ei peaks midagi tegema, et ka nendel läbirääkimistel oma positsiooni paremini koordineerida ning minu minu teine küsimus on pisut äh, seotud härra De Bakkeri küsimusega isegi kui äh, äh, asjad, nagu te ütlesite, peaksid olema lihtsad ja stabiilsed ja selged, aga väga selgelt nõuti ka uusi reegleid, eriti ringmajanduse osas nii et, et mis oleks teie prioriteet, kus teie arvates on need suuremad lüngad, mis Euroopa tasandil tuleb täita, mis, mis aitaksid siis tõesti edendada innovatiivset ja jätkusuutlikku tööstust? aitäh! rohkem inimesi sõna soovinud ei ole, aga mina ise esitaksin ka kaks küsimust. Need on mõeldud doktor Reuterile kuidas on olukord erinevates Euroopa riikides, loomulikult mitte kõigis kahekümne kaheksas aga üldiselt, eh, kuna te vastutate nii Saksamaa jätkusuutlike VKE-de platvormi eest kui ka Euroopa kui terviku eest, kas te võiksite meile öelda, millises suunas me peaksime minema? ning eh, küsimus meie teisele kõnelejale, härra Michelsile. õiguskindlus pikemas perspektiivis oli teie peamine loosung millistes valdkondades te seda õiguskindlust vajate ja kui pikaks ajaks? meil on siin nõndanimetatud uued teadused, arengud teaduses, konkurentsiseadused eh, kogu maailma eh, perspektiivis, meil on uued ohud, uued tehnoloogiad, aeg-ajalt laieneme, nii et, et väga raske on öelda, et Euroopa Liidu tasandil meil kakskümmend aastat mitte midagi ei muutu, et seadused ei muutu. võib-olla te vastaksite natuke täpsemalt, võib-olla arendaksite oma loosungit natuke edasi, kui tohib paluda. okei, <laughs> then I start with the end remarks now. ma alustan lõppmärkustest sellisel juhul, kui tohib härra De Backer. Äh, reguleerimine on meie meelest hea. me teame ka äh, esmaavastuslikelt ettevõtet, et nad äh, leiavad seda samuti sest see karje, mis, mida levitavad klassikalised majandusettevõtted, et reguleerimist pole vaja, seda VKE-d ei jaga. me leiame, et regulatsioonid ja öö, kohustuslikud sätted näiteks kas või selle osas et, et üheksakümmend protsenti pidurivedelikest peaksid olema teises ringi toodetest, ma arvan, et see ettepanek on väga adekvaatne. sama lihtsalt on võimalik saavutada ka seda, et me tõepoolest edendaksime VKE-sid Äh, tulevikus muuhulgas sel teel, et me nende sotsiaalne ja ökoloogiline aruandlus oleks korrektne, see on meie jaoks oluline, see pole meie jaoks mitte üldise äh, iseloomuga ja paljasõnaline äh, väide, vaid me tõesti soovime, et meie toodang oleks kestliku loomuga me võime VKE-dena kinnitada sedagi, et senised meetmed, rohelise tegevuskava eh, VKE-dele ei ole jõudnud VKE-deni. väga hea, et kolleeg sellest siin ka juttu tegi. mitte ainult sellepärast, et ettevõtete ei sooviks selleks aega leida, kuid see tegevuskava on tõesti väga kompleksne ja keeruline lugeda ja väga kena oleks, kui VKE-d saaksid eh, sellest selgepildilise lihtsa sõnumi. on ju vaja vaadata, kuidas neid asju on võimalik paremini sõnastada ja oleme valmis tegema ka asjaomaseid ettepanekuid. kolleeg äh, eh, Darlingile tahaksin ma öelda, et kui te tahaksite äh, nüüd lähemalt vaadelda, äh, millised äh, kaubanduslepete sätted oleksid olulised VKE-de jaoks, siis näiteks meie jaoks oleks ebapiisav, kui VKE-de esindaja istuks läbirääkimiste laua taga, vaid me soovime, et ETP ja Z äh, põhiprobleem seisneb hoopis muus lihtsalt sellepärast, et tegemist on negatiivsete küsimuste loeteluga, mitte positiivsete momentidega nii VKE-de kui ka lepingu jaoks tervikuna. loomulikult kritiseerime ma ka praegust kestlikkuse tegevuskava, meid ei aita mitmesugused pidupäevased ja kaunisõnalised kõned. loomulikult on oluline kõik see muuse-, muuhulgas, mis puudutab äh, pestitsiide, muuhulgas läbirääkimistes USA-ga ja me ei soovi, et rohelise majanduse ettevõtetele alandataks neid nõudeid äh, seoses selle TTIP lepinguga. härra Puusek teile ma tahan öelda, et ka meie liikmesorganisatsioonides äh, on erinevad rõhuasetused. Äh, väga mitmed äh, äh, tõepoolest on huvitatud ringmajanduse põhimõtete rakendamisest ja sellest on huvitatud ka paljud suuremad ettevõtted. lisaks sellele on ka suured ettevõtted ja VKE-d soovivad omavahel senisest suuremat lõimumist, näiteks Hispaanias on tegemist väga innovaatilise idufirmade äh, E, süsteemiga ja tõepoolest on neid e, vaja ka suuremate ettevõtete poolt toetada ja siis ma entrepreneur TE on tõepoolest andnud ka omapoolseid juhiseid, kuidas on võimalik kaubanduspoliitika osas, e, kaubanduspoliitikat selles osas täiendada. jah, ma palun nüüd, et härra Vim Mihhels vastaks ja ka lõppsõna ütleks. ma tänan kõigepealt härra De Bakkeri küsimus. jah, esimene küsimus, et miks kõik need organisatsioonid ei aita müüa neid projekte, mis juba eksisteerivad. ma olen teiega väga-väga nõus. ma arvan, et osaliselt nad juba teevad seda, aga nad võiksid öö, äh, oma energiat suurendada selles vallas ja see puudutab kõiksuguseid organisatsioone. jah Äh, kas on midagi, mida kergesti õnnestuks kohe saavutada? ma võin üle korrata äh, näiteks seda, mis ma ütlesin loomasööda kohta juba, mis annaks ära teha. on olemas juba Euroopa Komisjonil raamistik, äh, mis keelustab antibiootikumid loomasöödas ja see dokument on juba olemas, nii et palun nüüd avaldage survet liikmesriikidele, et nad võtaks üle selle äh, Eh, siseriiklikku õigusesse. mulle ei meeldi, et asjad nii peavad käima, aga nii ikkagi eh, tulemused saavutatakse, nii et arvatake survet liikmesriikidele. ainus riik, kes praegu on selle ellu rakendanud, on Holland nii et meil on vaja palju kiiremini tegutseda, tegemist on ju globaalse tervishoiuprobleemiga, mida tunnistab eh, Euroopa, USA, Aasia samuti. nii et probleem on täiesti olemas ja meil on lahendused välja pakkuda on olemas üks VKE Itaalias ja üks Rootsis ja üks Belgias, kes sellega tegelevad, mida me siis ootame? Äh, proua Darling, pikemaajaline tegevuskava on see, mida ka mina eelistaksin, kui on olemas raamistik, aastaks kaks tuhat viiskümmend oleks see suurepärane, see on parim, mida te saate pakkuda ettevõtetele, kui te ütlete, et sammhaaval me suurendame näiteks ringmajanduse osakaalu. mõnedes sektorites tuleb lausa nullist alustada ja öelda, et nüüdsest peale tuleb viis protsenti aastas rohkem kasutada äh, taaskasutatavaid äh, materjale, ringlusse võetavaid materjale. jah, sektorile on see lihtne, aga Mm, ja ettevõtetelegi on see lihtne ja tähtis on nüüd pakkuda äh, lahendusi, sest kui on lahendus olemas, siis on ka äriühingud, kes sellest kinni haaravad, aga kõige suurem oht on selles, mis biodiisliga ja biokütustega juhtus või ka päikesepatareidega juhtus. jah, äh, üha rohkem ja rohkem tekkis ettevõtteid ja investeeringuid tehti ja nüüd on kõik teinud vähikäiku kokku Euroopas ja see on häbilugu Euroopa jaoks biodiisli puhul. võin teile öelda, et Euroopa investeeris uutesse seadmetesse ja paari aasta pärast me müüsime selle maha vanaraua hinnaga Lõuna-Ameerikasse ja Kagu-Aasia riikidesse. aga nii, nii see läks. nii et väga kummaline on see Eh, nii et olen väga nõus sellega, et on vaja pikaajalist tegevuspoliitikat. ja suurendada järk-järgult kohustust rohkem kasutada korduvkasutatavaid materjale. ja meil Lääne-Euroopas on need teadmised ju kõik olemas, me oleme väga tugevad selles. kui me vaatame olukorda maailmas, siis selles valdkonnas me oleme tõesti teadus- ja uurimistegevuses esirinnas täna. ja nüüd esimehe härra Puuseki küsimused, tänan teid. õiguslik stabiilsus on, see on alati eh, väga hea küsimus, et kui kaua see peab püsima eh, aga maailm muutub kogu aeg, samas me tahame stabiilset õiguskeskkonda ja meil on vaja ka pikemas perspektiivis stabiilset õiguskeskkonda, aga see tähendab seda, et õigusaktid äh, saavad eksisteerida ainult kõrgemal tasemel, mitte üksikasjalikul tasemel. Äh, niipea, kui te olete avaldanud mõne seadusakti, on ta juba vananenud. Äh, jah, et on vaja analüüsi ja elutsüklit mm, pikendada äh, õigusaktidel. Äh, kui näiteks alati saab kõike paremini teha, alati saab suurendada ettevõtete tasandil korduvkasutatavate materjalide kasutust aastast aastasse ja äh, kord ringlusse võtt, see on ju meil juba kolmkümmend aastat olemas ja enamus vedelikest Taanis, Saksamaal, Hispaanias kogutakse kokku siis üheksakümmend üheksa, üheksakümmend kaheksa protsenti pidurivedelikke eh, töödeldakse ümber Belgias ja siis eh, turustatakse Ühendkuningriigis ja nii juba kolmkümmend aastat, need kolm VKE-d pluss veel teisedki partnerlussuhetes tegelevad nende pidurivedelike ümber töötlemisega, nii et korduvmajandus eksisteerib juba aastaid meil. Äh, suur tänu, äh, väga huvitavad ettekanded kõigilt, minu poolt lõpetuseks üks märkus juurde. jah, te rääkisite väga õigustatult biokütustest, aga kümme-viisteist aastat tagasi me läksime seda teed Euroopas, et hakkasime äh, edendama biokütuseid ja nüüd ja isegi karistasime mõningaid, kes ei olnud nõus sellega kaasa minema ja nüüd äkitselt me avastasime hilinenult, et etanooli e, tootmisel me kasutame kaheksakümmend viis protsenti fossiilseid kütuseid. nii et tegemist ei ole üldse millegi taastuvaga ja nüüd me jälle võtame sammu, astume tagasi. jah, kõik ju edeneb ja areneb, teadus, uued ohud, uued tehnoloogiad, uued avastused ja kõik see tingib selle, et aeg-ajalt me saame väga vastuolulisi signaale poliitikutena. me üritame tegutseda vastutustundlikult ja esitada pikaajalisi toimivaid lahendusi, aga mõnikord see ei õnnestu. sest teadlased eh, tulevad äkki välja väga uute mõtetega ja seetõttu on meil mõningad probleemid tekkinud, aga ma jah, mõistan teid kõiki väga hästi, suur tänu teile. ja nüüd läheme Euroopa Komisjoni juurde, lõppsõnad proua Eva Redilla Benerada, Beneranda eh,, Grow peadirektoraadist, palun lõpetuseks mõned sõnad. ma tänan, härra esimees. Nice, okay. Thank you very much suur tänu. mina olen oma kolleegiga Peeter Sagaga siin, kes on keskkonnaküsimustega tegelev ja tänan kõiki eh, sõna võtnuid, need olid väga inspireerivad ja ma kinnitan teile, et me võtame väga eh, hästi teadmiseks need sõnumid, mis teie suust kõlasid ja meenutan teile, et roheline tegevuskava võeti vastu eh, pärast väikeettevõtluse akti ja me arvestasime VKE-de eripäraga eh, tegevuskava puhul me teame, et VKE-d ei saa alati informatsiooni korralikult ja sellepärast sündiski see roheline tegevuskava, et jagada neile informatsiooni, et see jõuaks nendeni. ja mõnikord eh, tõesti on vaja kohapeal käia. Eurobaromeeter on ka, kajastab VKE-sid Äh, ja rohelist ettevõtlust õige pea juba. Äh, ja VKE-d tegelevad ka palju ressursikasutuse efektiivsusega ja selliste ettevõtete arv üha kasvab ja ka riiklikest vahenditest toetatakse seda. nüüd rohelised oskused, te ütlesite väga õigesti, et roheline tegevuskava osaliselt hõlmab ka seda teemat, jah, oskuste alliansid on loomisel, aga samas rohelise tööhõive teatis võeti vastu osana ehm, ringmajanduse paketist juulis kaks tuhat neliteist ja selles hõlmatakse oskusi põhjalikumalt. jah, ehm, roheline ettevõtlus, tähtis on, et meil oleks selliseid ettevõtteid palju Euroopa Liidus see on kõige olulisem. koolitus, õppimine on peatähtsad. ja võin teile kinnitada, et komisjon väga tähelepanelikult ja põhjalikult tegeleb roheliste oskuste ja rohelise äritegevuse ettevõtluse teemadega. see on kogu aeg meil eh, vaatluse all, tegemist on osana ring, majanduse paketist. nüüd kontakti võtmine ettevõtjatega. Te ütlesite, see on väga tähtis, jah, näib, et komisjon on kaugel ettevõtetest ja sel põhjusel me toetume nii tugevasti igasugustele võrgustikele, nagu näiteks teie võrgustikule, et jõuda ettevõtjateni. jah, Enterprise Europe võrgustik on üks selline, aga on teisigi Euroopa võrgustikke ja öö, äh, öö, äh, ressursitõhusus ja parimad tulemused, selles vallas toimub meil suur öö, äh, pakkumiste konkurss, veel enne aasta lõppu me tahame öö, koondada kõik teadmised, mis Euroopa Liidus juba olemas on, tagamaks, et meie VKE-d muutuksid rohkem ressursiefektiivseks. ma tänan, nagu te näete, et suurepäraselt oleme ajast kinni pidanud. aga nüüd oleme jõudnud kuulamise lõppu ja ma kinnitan meie külaliskõnelejatele, et Euroopa tootlik tööstus, VKE-d on ITRE komisjonis väga tähtsal kohal päevakorras alati ja me tuleme nende teemade juurde tagasi seda koos Euroopa Komisjoniga, kellega me tihedat koostööd teeme. ja täna toimunud arutelu oli väga huvipakkuv. me võtame väga tõsiselt kõike seda, mida te ütlesite. järgmisel kahekümnel aastal me kontrollime üle et kas õnnestub meil öö, äh, oma õigusakti stabiliseerida võib-olla aastaks kaks tuhat viiskümmend, ma ei tea, kas siis keegi sel ajal veel meie hulgas siin parlamendis on. see muidugi on võimalik mõnede jaoks meie hulgast. Äh, aga jah, järgmised kolmkümmend viis aastat, see on pikk periood ees, nii et suur tänu veel kõigile um,. kallid kolleegid Läheme nüüd viienda päevakorrapunkti juurde, nimelt soovitused Euroopa Komisjonile teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimisi pidada. Let's go next point now uh,. So is TISA, TISA agreement and um, uh.... niisiis, me räägime TISA lepingust um, ja tahaksin kõigepealt teatada teile, et me kõigepealt räägime arvamusest INTA algatusraportile teenuste kaubanduse leping, TESA, nagu seda lühendatult kutsume. me arutasime seda siis nii-öelda lihtsustatud menetluse raames, mida see siis tähendab. see tähendab seda, et ITRE komisjoni liikmetel on kakskümmend üks päeva aega, et esitada vastulause arvamuse eelnõule ja arvamuse eelnõu tutvustatakse mõne minuti pärast, nii et kahekümne seitsmendaks novembriks keskpäevaks kui üks kümnendik või rohkem komisjoni liikmetest on vastu, see tähendab seitse või rohkem meie komisjoni puhul, siis arvamuse eelnõu äh, pannakse hääletusele komisjoni koosolekul esimesel detsembril, niisiis kohe. miks? sellepärast, et INTA komisjonis see algatusraport läheb hääletusele kümnendal detsembril ja me peame selleks valmis olema sellepärast et ähm, me ei saa valmistuda tavalise pikaajalise menetluse raames ja sellepärast ega see lihtsustatud menetlus. aga kui vähem kui seitse inimest on vastu, äh, siis see arvamuseelnõu loetakse vastuvõetuks ja see saadetakse INTA komisjonile koheselt ilma hääletuseta esimesel detsembril, nii et, et mõlemal juhul me peame olema valmis kümnendaks detsembriks, sest et kümnendal detsembril hääletatakse seda INTA komisjonis ja meie tahaksime mõjutaja, eh, mõjutada seda hääletust, mis INTA komisjonis toimub. seetõttu eh, hiljemalt esimesel detsembril peab meie arvamus olema valmis, nii palju siis lihtsustatud menetlusest ning meie raportööriks eh, on EFTD fraktsiooni kolleeg härra Tamburano, kes annab meile siis ülevaate olukorrast. aitäh, aitäh, esimees. ma võtan sõna EFTD fraktsiooni koordinaatorina, teen seda raportööri härra eh, Corrado nimel, kes paraku on praegu Brasiilias Äh, kus toimub interneti äh, valitsemise teemaline foorum. kõigepealt tahaksin tema nimel tänada äh, kõiki fraktsioone toetuse eest ja samuti tahaksin tänada ITRE sekretäriaati, vaatamata sellele, et lihtsustatud menetluse tõttu on meil liiga vähe aega, meie lähenemine oli pragmaatiline, kui on selliseid kaubandusleppeid Äh, mis tagavad kodanikele meie reeglitest kinnipidamise, siis igasugused sellised lepingud on teretulnud. me oleme kohtunud ka proua Redingiga, kes on INTA komisjoni raportöör, oleme saanud tema töödokumendi ja oleme analüüsinud ja kõiki parlamendi, äh, nõukogu ja komisjoni dokumente. meie arvates Äh, on meil siin ITRE komisjonis äh, võimalik toetada INTA komisjoni raportööri lähenemist üsna suures osas. Äh, on oluline, et Euroopa Liidul oleks omaenda lähenemine, tuginedes mõju, põhjalikele mõjuhinnangutele see, mis, kõik see, mis puudutab siis uusi arenguid kaubanduses, peab olema kooskõlas meie poliitiliste ja majanduslike huvidega meil on vaja mitmepoolset lähenemist, meil on vaja käituda vastutustundlikult ning anda oma panus uute rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimisele, kinnitada oma väärtusi ja põhimõtteid. Need on alati lisandväärtuseks ning samuti peame pidama kinni oma keskkonnanormidest, töökaitsenormidest, keskkonnakaitsenormidest ja kõigest muust Äh, samuti on äärmiselt oluline, et kogu asi oleks äh, maksimaalselt läbipaistev. oleks äh, vaja, et meie õigused säilivad, näiteks see, mis puudutab avalikke teenuseid ja samuti tuleks rohkem rõhutada Euroopa Parlamendi olulisust prioriteetideks on tarbijate õiguste tugevdamine, vastastikusus osapoolte vahel kõikidel tasanditel. me ei tohi eh, liikuda kõige madalama ühisnimetaja suunas, me peame austama eh, ühenduse õigusi ja telekommunikatsioonituru osas peaks hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu operaatoritel oleks võrdne juurdepääs teiste riikide turgudele ning et teiste riikide monopole ei saaks ära kasutada turu killustatust ja eh, te olete saanud eh, kõik asjakohased töödokumendid ning eh, ma tahaksin lisada siis siia ka poliitilise avalduse, milline ei ole ka see leping, mis sõlmitakse Äh, väga oluline äh, on äh, kinni pidada kaubanduse puhul Euroopa õigusest, liikmesriikides kehtivatest õigustest, need kaubandus lepingud ei saa luba, ei tohi olla sellised, et muu, muudavad meie õiguskorda, seavad ohtu meie suve, suveräänsuse. Euroopa Liidu Äh, esindajad peavad äh, vältima selliste kahtluste tekkimist, sest paljudel Euroopa kodanikel sellised on ja need võivad mõjutada nende usaldust Euroopa Liidu vastu. ma arvan, et see arvamuse eelnõu äh, on IDRE komisjoni jaoks oluline, see võimaldub meil Äh, töötada välja oma soovitused INTA komisjonile, ma usun, et te toetate mind ja kui teil on täiendavat informatsiooni vara, siis olen minu käsutuses, võite võtta minuga ühendust meili teel või isiklikult. aitäh, ütleb härra Puusek ja nüüd annaksin sõna variraportööridele sotsiaaldemokraatide nimel proua Kirkson-Darling kõigepealt, aitäh! Äh, kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et minu arvates on äärmiselt kahetsusväärne, et Äh, ITRE komisjon on otsustanud kasutada lihtsustatud menetlust ja ei korralda tõelist arutelu ja ei äh, koosta komisjoni põhjalikku arvamust. Äh, põhikomisjon palus meilt arvamust ja ma arvan, et nad oleksid pidanud meile võimaldama ka normaalse menetluse. arvestades seda, et teenuste kaubanduse leping Äh, puudutab äh, digitaliseerumist, äh, mis toimub rahvusvahelisel tasandil ja sellel kõigel on rahvusvaheline mõõde, ka Euroopa digitaalsel ühisturul on see mõõde olemas ja seetõttu on väga imelik, et meie komisjon, kes me võitleme oma pädevuse eest digitaalse ühisturu vallas, ei ole täielikult ära kasutanud oma võimalusi, just nimelt äh, neid, mida loob see rahvusvaheline mõõde, nii et, et on tõesti häbi, kahetsusväärne, et me ei ole saanud teostada kontrolli nende läbirääkimiste üle, aga noh, igatahes olukord on selline, nagu ta on, meil on nüüd selle arvamuse tekst ja nagu kaubanduskokkulepete puhul Euroopa Parlamendi liikmed saavad öelda ainult jah või ei kogu sellele tekstile ja tulemus on sama ka pärast teenuste kaubanduse lepingu äh, läbirääkimiste lõppu, kui see leping sõlmitakse. me ei usu, et see äh, arvamuse eelnõu oleks täiulik, täiuslik ja tihtipeale äh, asjad ei ole päris need, mis me soovime, aga üldiselt see jälgib neid põhimõtteid siiski, mida me saame toetada ise, iseäranis, mis puudutab läbipaistvust, avalikkuse kaasamist, vastastikusust puudutavad sätted meil ei ole võimalik seda teksti enam parandada, aga tahaksin äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni äh, seisukohtadest üht-teist siiski öelda avalike teenuste osas oleksime me tahtnud ambitsioonikamat sõnastust Inta komisjonis. seal räägitakse avalike teenuste täielikust spektrist, mida on esitanud Inta raportöörid niisiis telekommunikatsioonisektori osas on keelekasutus üsna ilmetu ning me loodame, et Inta komisjon vaatab selle sõnastuse uuesti läbi ja muudab seda nüansseeritumaks teiste teenuste koha pealt eh, on see, eh, teisi teenuseid see kokkulepe ei maini ja on selliseid teenuseid, mille eest meie vastutame, energiateenused, ettevõtete vahelised teenused ja äh, selle üle, mida äh, see teenuste kaubanduse leping neile see teenustele tähendab, siin ei, ei räägita. niisiis, nagu ma ütlesin, lõppkokkuvõttes me saame selle dokumendi kas vastu võtta või tagasi lükata, muid võimalusi meil ei ole ja me palume esimeest, äh, koordinaatoreid ja sekretäriaat mõelda pisut selle üle, mis selle arvamusega ikkagi juhtus ja hoolitseda selle eest, et kui juhtkomisjon palub meilt arvamust, siis me ei satuks sellisesse olukorda nagu praegu, kus me ei saa äh, anda põhjalikku äh, seisukohta põhiläbirääkimiste kohta. aitäh, äh, proua Kirkson-Darling. ma üritaksin koheselt selgitada selleks, et järgmisi märkusi sellel teemal ära hoida. lihtsustatud menetlus oli ainus võimalik variant mis oleks võimaldanud ITRE komisjonil oma arvamust õigeaegselt avaldada, sellepärast et INTA ei saa oma hääletust edasi lükata, see on kümnendal detsembril. nii et, et kui me üleüldse tahtsime saada mingit võimalust arvamust avaldada, siis me pidime kasutama lihtsustatud menetlust. kõikidel muudel juhtudel oleme me täiesti valmis eh, kasutama tavalist normaalset eh, menetlust, muud võimalust meil ei olegi, aga härra De Backer nüüd. ALDE fraktsioonist. aitäh, esimees, kallid kolleegid. ma alustaksin võib-olla teie vastusest, jah, loomulikult ma saan aru, et olukord on eriline ja kiirus oli oluline, aga me teame, et täiuslikkus ei tohiks olla siin headuse vastandiks ja toetan samuti seda seisukohta, et mm, kui me tõesti tahame mingit mõju avaldada digitaalsele ühisturule, siis sellised teemad on äärmiselt olulised ja võib-olla peaksime me selliste asjadega hakkama tegelema varem, jah. Äh, lõppkokkuvõttes sõltub ju kõik ikkagi mm, sellest, äh, et fraktsioonid leiaksid, et nende äh, seisukohad leiavad siin tekstis kajastamist, jah, me kõik teame, et tegemist on väga olulise teemaga ja tulen nüüd meie komisjoni pädevuse juurde, minu arvates on väga hea, et me täna sellise arvamuse oleme koostanud, ma vaatan seda teksti ja olen suuremalt äh, jaolt nõus äh, selle lähenemisega, mille raportöör on valinud. Äh, meil on siin mõned probleemid, näiteks läbipaistvus läbirääkimiste ajal, see on äärmiselt oluline Äh, kui me tahame, et äh, säiliks usaldus nende väga oluliste kaubandusläbirääkimiste vastu ja äh, reguleeritud kauplemissüsteemi vastu. teiseks, VKE-de jaoks on samuti sellised rahvusvahelised lepingud olulised, me teame, et digitaalsel turul on suured tegijad, aga on ka palju väiksemaid tegijaid, me peame hoolitsema selle eest, et ka nende häält võetakse kuulda Äh, nii et, et see on meie jaoks väga oluline ning samuti koostöö suurte ettevõtete vahel, mis on tihtipeale hargmaised, tegutsevad aktiivselt. väga oluline on, et väikesed saaks ka nendega koos tegutseda ja sellest turgude avamisest kasu saada äh, selle kõigega seondub veel ka äh, seadusandluse tasandil tehtav koostöö, igasugused protseduurid, litsentsid, menetlused puudutavad Äh, väga piiratud hulka teenuseid ja võivad äh, raskendada siis turule pääsu erinevatel Euroopa ettevõtetel. ma olen sisuga koos, äh, ma ei näe põhjust hääletuseks ja loodetavasti meil tulevikus on rohkem arutelu aega, kui sellised asjad juhtuvad. mina olen esitanud Inta komisjonis ka mitmed muudatusettepanekud, mis peegeldavad minu ja minu fraktsiooni seisukohta ja ma loodan, et hea kompromiss ja hea lõpptulemus on võimalik saavutada Inta komisjonis aitäh, roheliste nimel saab sõna härra Raimond um.... aitäh, härra juhataja. ka mina tahaksin viidata sellele, et, et lihtsustatud menetlus tekitab küsimusi, see, aga ehkki on asjaolusid, mis võimaldasid ainult sellist menetlust, kuid äh, ITRE kui fra-, kui komisjoni esimehe kohustuseks oleks tegelikult äh, tagada, et me siiski saaksime asja teinekord ikkagi põhjalikumalt arutama. seda enam, et me tahaksime selle küsimuse kohta äh, palju söakamalt sõna võtta, kui see praegu osutab, äh, osut-, osutus võimalikuks. meie silmis on praegune raport vastuoluline kui mitte öelda, et ebajärjepidev. liikmesriiki ei kitsendata selles osas, et tulevikus nad oma äranägemise järgi eh, sätestaksid osutatavaid teenuseid, rääkimata sellest, et eh, lõik neli ei võimalda meil eh, üle-euroopalist ühtlustamist ma leian, et niisugust sõnastust äh, on võimalik tõepoolest sedasi tõlgendada ja ma sooviksin, et see sõnastus oleks selgesõnalisem. me peame vaieldamatult äh, äh, siin komisjoni siseselt seda küsimust arutama selleks, et otsustada, kas me tõepoolest oleme valmis seda raportit toetama. aitäh ja nüüd kolleeg Schaffhauser Enfi nimel. jah, esimees. jah, esimees. meie oleme vastu sellele raportile. kõigepealt me arvame, et mis puudutab eh, teenuste analüüsimist, siis oleks olnud normaalne, et läheneda asjale ka turismi vaatevinklist see on äh, kuskil äh, kaheksakümmend, kaheksakümmend viis protsenti äh, kogu sellest käibest ning see vastastikuse põhimõte, see on küll olemas, aga seda tihtipeale ei rakendata. Euroopa näiteks just teenuste vallas peab seetõttu kannatama, nii et, et Äh, miks äh, mitte siis äh, hoolitseda selle eest, et see vastastikuse põhimõte ellu rakendab ja ka kehtestada näiteks ka tollid senikaua, kui teised meile tolle kehtestavad. me oleme täielikult vastu ka kõige sellele, mis piir, piirab julgeolekut ja suveräänsust, näiteks just nimelt välismaiste ettevõtete osalusplatvormid ja mis puudutab digitaalset majandust, siis meid lausa skandaliseerib see Äh, punktid äh, viis, kuus, neli ja see, et keedetakse täielikult ära äh, nõudmised, mis puudutavad andme, andmeid, neid tuleks meie arvates säilitada riiklikul tasandil, Euroopa tasandil ning meil Äh, siin nõutakse, aga peaks nõudma täielikku andmete edastamise keel, keelamist, siin rap-, äh, raportis nõutakse selle, kohalikul tasandil keelatakse see ära. nii et meie arvame, et andmeid peaks hoidma just nimelt kohalikul tasandil äh, ja see te, andmed peavad jääma meie territooriumile, see on äärmiselt oluline meie suveräänsuse ja julgeoleku seisukohalt, nii et meie hääletame selle raporti vastu. aitäh ja Äh, tahaksin nüüd teile kõigile meelde tuletada, äh, äh, ka kolleeg Schaffhauserile, kui tohib paluda. turism ei kuulu meie pädevusse. see on transpordikomisjoni pädevuses. see oli selline ametlik märkus ja nüüd annaksin sõna Euroopa Komisjonile esindan äh, härra äh, Verhaendenile kaubanduse peadirektoraadist. mina olen Maria Zuber hoopis, ütleb komisjoni esindaja. Äh, mina olen see inimene, kes TISA läbirääkimisi koordineerib, nii et, et kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma võtan jah, kindlasti siis sõna saab hoopis proua, mitte härra. suur aitäh, härra esimees ja aitäh aitäh teie komisjoni arvamuse eest, meil on väga hea meel, et teie komisjon tunneb huvi TISA läbirääkimiste vastu ning me lugesime teie arvamust väga põhjalikult ja tahaksime peatuda mõnel küsimusel, mille te siin arvamuses tõstetasite, kõigepealt see protsess ja see, et nõutakse rohkem läbipaistvust ja siis mõned sisulisemad märkused millele siin on viidatud reguleerimisõigus, vastastikused õigused, ja telekommunikatsioonituru eripära. läbipaistvuse koha pealt eh, komisjon teeb kõik selleks, et eh, läbipaistvus oleks kõrgel tasemel ja nagu iga kaubandusläbirääkimiste puhul, ei toimu TISA läbirääkimised avalikult, aga need läbirääkimised ei ole ka salajased. komisjon eh, peab konsultatsioone Äh, konkreetsete komisjonidega nõukogus, kus liikmesriigid on esitatud mm, ja samuti hoiame Euroopa Parlamendi kursis läbirääkimiste kuluga ja samuti INTA komisjoni teavitame regulaarselt ja meil on kohtumis ka rahva, äh, Euroopa Parlamendi äh, TISA seirerühmaga, mida juhib Vivian Reding. Euroopa Parlament saab ka äh, koopia kõikidest läbirääkimisdokumentidest äh, Äh, komisjon äh, jälgib pidevalt läbirääkimiste seisu, alguses käivitasime ka avalikud konsultatsioonid, äh, mille põhjal koostasimegi siis Euroopa Liidu läbirääkimispositsiooni. meil on olemas ka TISA-teemaline veebilehekülg, kus on põhjalik info läbirääkimiste kohta, seal on lingid olemasolevatele pressiteadetele, avalikele konsultatsioonidele ja ka mõjuhinnangutele. nii et, et kõik dokumendid on seal olemas ja kõik saavad seal jälgida seda Eh, kuidas läbirääkimised toimuvad ja milline on nende mõju. ja inimestel on võimalus esitada ka küsimusi ja komisjoni taotlusel on nõukogu ka selle mandaadi salas äh,, avalikustanud ja see on ka nüüd meie veebilehel kättesaadav ja samuti meil on kohtumisi kodanikeühiskonna ja kõigi muude huvirühmadega, tarbijate ühitustega, ametiühingutega nii et, et sellised kohtumised toimuvad äh, regulaarselt ja üheteistkümnendal detsembril toimub jääkümne Tiisa teemaline dialoog kodanike ühiskonnaga. ja esimees palub kõnelejal kõnelda natukene aeglasemalt, sellepärast et tõlgid satuvad muidu raskustesse. ja nüüd räägin siis asjast sisulisemalt, ütleb komisjoni esindaja. Äh, me jagame äh, komisjoni seisukohta ja ma võin teile kinnitada, et Euroopa Komisjon üritab teha kõik et et igasugused kõrgemad reeglid ei äh, satu ohtu ja samuti ei satu ohtu andmed. Äh, samuti hoolitseme selle eest, et keskkonna ja tervishoiu vallas kehtestatud standardid TISA läbi ohtu ei satu. TISA ei õõnesta äh, ka võimalust reguleerida ja kaitsta avalikke teenuseid ja me teame, et see probleem pakub paljudele huvi ja tahaksin öelda, et Euroopa Liit võimaldab siis ka avalikud teenused välistada kokkulepetest. üldiselt on tavaks, et teine, eh, teenustega kauplemise lepingud alates katselepingust ja kahepoolsetest lepingutest jätavad välja eh, kõik need teenused, mis eh, osutatakse valitsuse poolt. Need teenused Äh, mida siis äh, osutab valitsus äh, mittekommertslikul alusel nagu politseiteenused, sõjaväeteenused ja Euroopa Liit on tegelikult läinud isegi kaugemale, me oleme alati jätnud võimaluse säilitada siis näiteks riiklikku monopol teatud kommunaalteenuste vallas ja samuti tahaksin öelda, et selle, see olukord viisalepingu läbi ei muutu Äh, riigid, mis allkirjastavad vabakaubanduse lepinguid, saavad jätkata vaba, avalike teenuste reguleerimist nii, nagu ise tahavad või säilitada seal monopoli ja Euroopa Liit on, on äh, alati ka riiklikult rahastavad haridus- ja tervishoiuteenused, äh, veemajandus ja muud teenused siit välja jätnud ja ka selles osas mitte midagi ei muutu. ja tahaksin teile veel kord kinnitada, et meil on ühised üldised eesmärgid, need, neid olete te väljendanud oma arvamuses meie alustasime TISA läbirääkimisi, olles veendunud, et need peavad olema avatud ja see on meie eesmärk endiselt. me tahaksime, et see oleks tulevikus mitmepoolne, see siis, kui on saavutatud kri-, kriitiline mass, aitäh! kas te tahtsite veel midagi lisada? jah, veel midagi telekommunikatsioonituru kohta. tõepoolest me tahame saavutada sümmeetrilist turu juurdepääsu ning paika panna sellised reguleerivad eh, põhimõtted, mis toestavad turule juurdepääsu ja konkurentsi. ja me ei sea ohtu neid õigusloomealaseid eh, arutelusid, mis käivad seoses digitaalse ühisturuga, nii et, et igatahes me oleme väga õnnelikud teie arvamuse üle ja jagame teie seisukohti. aitäh, ütleb härra Puusek ja tahaksin teile nüüd meelde tuletada et äh, mis tahes vastuväited äh, tuleb sekretäriaadile esitada kirjalikult kahekümne seitsmendaks novembriks kaks tuhat viisteist ja kella kaheteistkümneks. niisiis kahekümne seitsmes november, keskpäev. ja siis me otsustame, kas hääletus ITRE komisjonis Äh, on äh, detsembris vajalik või mitte. niisiis, nagu ma teile juba selgitasin, äh, meil on kasutusel praegu lihtsustatud menetlus. nüüd enne, kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, kohtumine volinik Oettingeriga, mis on meie jaoks väga oluline, tahaksin mõne sõnaga peatuda esimehe teadaannetel. viimasel kohtumisel otsustasid koordinaatorid järgmist. kõigepealt esiteks koordinaatorid leppisid kokku, et tuleb kasutusele võtta oksjonite süsteem raportite ja arvamuste määramiseks siin komisjonis alates kolmeteistkümnendast oktoobrist kaks tuhat viisteist, nii et, et see süsteem juba toimib. see on äh, juba toiminud äh, siis mitu päeva ja järgmised teemad ja ka õigusloomealased raportid, energiatõhususe direktiiv, EFTD fraktsioon ja mitteõigusloomealased raportid, avalike konsultatsioonide käivitamine uue energiaturu disaini osas, selle sai Rahvapartei, äh, äh, uus äh, kokkulepe energiatarbijatele, sotsiaaldemokraadid said selle taastuvenergia eduaruanne, selle sai kuue, õigusloomealased arvamused Äh, heitmete vähendamine ja investeeringud äh, ETS, ALDE fraktsioon ja mitteõigusloomealased arvamused Inise kohta, mida on nõudnud teised komis-, eh, algatusraportide kohta, mida on nõudnud teised raportid, kosmosevõimekus Euroopa Liidu kaitse jaoks, Rahvapartei ka, teenustega kaupamine, EFTD teine punkt, koordinaatorid otsustasid ITRE missioonide kohta aastal kaks tuhat kuusteist kogu Eh, see eh, missioonide nimekiri on üleval meie veebilehel. nii et, et eh, seda ei tohiks olla raske leida. soovitan need kõik läbi lugeda ja kolmas punkt ja muide, koordinaatorid võivad selle ka selle info edastada ja kolmandaks osutusid koordinaatorid eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ITRE komisjoni kuulamisel ära, nimekiri on jällegi eh, veebilehel ja koordinaatorid on ka asjaga kursis, nii et kõik on täiesti läbipaistev. neljas päevakorrapunkt, eh, koordinaatorid nimetasid proua Romana Jordani täisliikmeks Atserisse tegemist on eh, meie komisjoni endise liikmega, paljud ilmselt mäletavad teda veel hästi, ja härra Uwe Leprich on siis asendusliige, eh, ka tema oli siin meie komisjonis varem, tema oli ka varem asendusliige eh, ja nemad on siis Euroopa Parlamendi kandidaadid Aserisse. ja nüüd järgmised sammud me paneme siis kandidaatide nimekirja hääletusele ITRE komisjonis homme kell kümme ning hääletuse tulemus edastatakse esimeeste konverentsile ja nemad siis äh, määravad inimesed lõplikult ametisse. aitäh! nii palju esimehe teadaannetest ja nüüd väga lühikene teadaanne härra volinik Günther Oettinger on juba parlamendi hoones, nii et, et paari minuti pärast jõuab siia. jah, kirjas on, et jõuab siia kolme minuti pärast, kui teil on midagi öelda, kui teil on küsimusi, siis härra Rüübich, palun. Äh, ich freue mich sehr, dass der Kommissar Oettinger kommt väga tore, et härra Oettinger tuleb, aga minu küsimus on, et Eh, kas eh, digitaalsest ühisturu kohta meil saavad olla ka kõik tõlkeversioonid, siis ma tahaksin teada, millal need konsolideeritud tõlkelahendused esitatakse, sest minu arvates on avalikkuse huvi asja vastu õigustatud ja suur. We must check it precisely. meil tuleb see täpselt üles, eh, üle kontrollida ja siis saadame teile info, see ei ole ainult teile huvipakkuv, härra Rüübik, vaid teistele meie komisjoni liikmetele samuti. see oli tähtis küsimus ja me vastame kõigile. okei okay., so two minutes break. thank you very much um,. Let me open. ma kuulutan nüüd välja kuuenda pea, päevakorrapunkti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline struktureeritud dialoog. ja meie külaliseks on täna härra volinik Günter Oettinger mitte esimest korda, mitte viimast korda ei ole te meie komisjonis külas. volinik vastustab digitaalmajanduse ja digitaalühiskonna eest ja ma tuletan teile kõigile meelde, et volinik Oettinger vastutab selle eest, et koostada äh, auahneid õigusalaseid samme mis seonduvad digitaalse ühtse siseturuga, digitaalse liiduga ja tema ülesanne on ka äh, selline liikmesriikide isoleeritus kõrvaldada telekomi äh, regulatsioonis. samuti tegeleb ta copyrightiga, autoriõiguste kaitsega ja andmekaitsega, aga ka raadiolainete haldamisega ja konkurentsiõiguse küsimustega. väga tähtis teema on raadiospektrumi haldamine. nagu te teate, nõukogu oli väga tõrges üldse seda arutama hakata ja veel mõned teemad. kõrgekvaliteediline digitaalne infrastruktuur ja nii edasi. Teil on väga-väga ambitsioonikas programm, härra volinik. ja nüüd eh, teist korda toimub meil selline struktureeritud dialoog teiega, härra volinik. ja me ootame, et te tutvustate meile komisjoni tööprogrammi aastaks kaks tuhat kuusteist, mille pealkiri on, et ei saa jätkata vanas vaimus. No time for business as usual. väga põnev teema. härra volinik, palun, nüüd on sõna teil. lugupeetud härra juhataja, lugupeetud professor Puusek, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud saadikud meile on püstitatud auahne ülesanne eh, kujundada kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast Euroopa Liidu digitaliseerimise aasta. ettevalmistused selleks eh, on käimas, me pea, olime pidanud hulgaliselt konsultatsioone, me hindame nende konsultatsioonide tulemusi ja neid jääb veel ka edaspidi hinnata selleks, et välja töötada läbipaistev tegevuskava äh, ja sellekstes võiksite tutvuda komisjoni töökava, kus on üksikud punktid selgelt ka välja töödud. Need on lülitatud komisjoni tegevuskavasse ja äh, äh, suur osa küsimusi on seotud teie ITRE komisjoniga. kuid käsitlen ka neid teemasid mille puhul on juhtivateks komisjonideks teised parlamendikomisjonid. meie kui e, komisjon, meie kui noor komisjoni koosseis e, teame, et mitte kõiki ei maksa e, Euroopastada, kuid digitaalne revolutsioon peab Euroopat muutma. digitaalne üleolek mida valdavad ameeriklased, ei tohi eh, jääda Euroopa poolse vastuseta. seda enam, et tegemist ei ole ainult mitte USA, Hiina, eh, Korea Vabariigiga, eh, kes väärtusloomis ahelas omavad olulist kohta ja tähendust. Ameerika ka sõprade ja kolleegide üleolek on selge. Neile kuulub digitaalne üleolek ja loomulikult soovivad ka nad majanduses üleolekut tervikut. see ei ole suunatud mitte Põhja-Korea või Kuuba vastu. see, eh, me oleme konkurentsis Euroopa Liidu majandusega, eh, nii tootva eh, tööstusega kui ka teenuste osutajatega meil on vaja põhimõttelised otsused langetada juba sel aastal. tulen tagasi selle juurde, et et digitaalse ühistoru eh, otsus võeti Strasbourgis samuti oleme langetanud otsused eh, rändlustasude osas ja nende kehtestamise osas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juuniks. Äh, siis me oleme võtnud vastu otsuse, mis keelustab diskrimineerimise Euroopa õiguse ja ma tänan kõikide saadikuid, et teil jälkus otsustavutust need otsused langetada. me peame digitaalsektoris muutma oma tööstruktuuri, oma lähenemist. kui me valge raamatu ja rohelise raamatuga, kui komisjon kui seadusandliku ettepanekuga komisjoni poolt, siis me liigume edasi vaid vaevaliselt, siis meil on vaja jõuda vaevaliselt kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkuleppele parlamendi komisjoni ja nõukoguga, siis kulub meil selleks viis aastat, ma väga vabandan, me võime niimoodi puhastada lihas sea seitseteist ribikonti, kuid säärases kiiruses pole võimalik saavutada digitaalset suveräänsust ja Euroopast lugupidamist. järgmisel aastal esitame kaks seadusloomelist ettepanekut, mis loovad teistsugused eeldused vastavate ostute vastuvõtmiseks, need on küll katselise iseloomuga, kuid meil on olemas juba mitteametlikult äh, äh, raportöörid, ähm, küsimuse ettevalmistatuse tase ja me oleme valmis istuma senikaua kinnises ruumis nagu paavsti valimisel, et oodata, kuni korstnast tuleb valge suits. me oleme valmis nõu pidama, kooskõlastama, arutama äh, selleks, et tõepoolest kaasajastada ja moderniseerida neid seadusandlikke dokumente, mida, mis kajastasid aastaks kaks tuhat seitseteist teatud asjade rakendamise, rakendamist. meil on vaja aastal kaks tuhat kuusteist, aastal kaks tuhat kuusteist võtta vastu dokumendid, mis tagaksid digitaalse suveräänsuse kogu Euroopa Liidu jaoks erinevates inimelu valdkondades käesoleval aastal võtame kolmepoolsetel läbirääkimistel vastu võrguneutraalsuse ja turvalisuse direktiivi ja me soovime, et kõik need uued dokumendid saaksid meie tegevuskavasse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kaasatud. ma leian, e, et kui inimesed peaksid suhtuma usaldusega pilveteenuste suhtes, kui nad peaksid seal salvesta oma uurimustulemusi andmeid, siis on meil vaja võrgu turvalisust ja me peame tagama digitaalsete võrkude turvalisuse tervikuna. meil on vaja seda teha averuse raames ja selle nimel, et tagada tööstuse üle-euroopaline küberjulgeolek. meil on olnud võimalik edendada meie turgude kasvu ja see saab olema selle kasvu jaoks olulise tähtsusega me loodame, et järgmisel aastal et me suudame teile esitada järgmisel aastal hulgaliselt seadusloomelisi akte, mis, mille te võtate vastu tõsise omapoolse huviga, ma leian, et see puudutab äh, nii autoriõigusi äh, kui ka teisi dokumente, seda kõike eesmärgiga selleks, et luua äh, tasakaal autoriõiguse intellektuaalse omandi ja nii edasi, nii edasi äh, vahel, millest on huvitatud väga paljud loomeinimesed ja me peaksime äh, tagama seda, et me suudame vältida piraatlust ja me suudame saavutada toimiva digitaalse keskkonnaga. meil on vaja ka telekommunikatsiooni tegevusraamistik üle vaadata me leiame, et telekommunikatsioon seoses selles uute osalejate ja tehniliste muudatustega vajab äh, õiguslikke ja seadusloomilisi järeldusi. meil on väga oluline ka raadiosagedused õiglaselt jaotada me ei äh, soovi selle eest raha koguda, ma arvan, et selleks on õigus äh, liikmesriikide riigieelarvetel, kuid meil on vaja ühtlustada tegevuskava ajalises mõttes. meil on tarvis võrgustada e, meie e, liikurmehhanismid, muuhulgas ka e, veokid ja me ei saa olla nõus sellega, et aut-, Euroopa mm, liikmesriikides on piiridel kuue kuni kümne minutiline sideauk, kuhu ei ole võimalik ei helistada ega kontakti saada. kellelgi on öö, vaja raha, see annab välja ühed raadiosagedused, teine riik annab välja teised raadiosagedused ja seejuures jäävad täiesti lapse öö, orbudeks öö, need piirkonnad, mis asuvad piiriülestel aladel. meil on vaja siin tõsiselt evolutsiooni, meil on saavutada vaja revolutsioon 5G rakendamise osas 5G võimsuste ja kvaliteedi osas. ainult 5G äh, abil ja toel on võimalik äh, rakendada erinevaid digitaalse, äh, digitaalse majanduse võimalusi, olgu siis transpordis või tervishoidi, hoius me oleme saanud selleks kasutada seitsesada viiskümmend miljonit eurot, meil on olemas tööstuskonsortsium, kes, kes on leidnud ka vastava äh, rahastuse, need tegemist on Nokia, Alcateli, Ericssoni ja teistega ja tegemist äh, on sellega, et me oleme tagaajaja osas, praegu on Korea Vabariik meist veel ees me ei saa oodata ega vaadata, mis edasi saab, me peame olema konkurentsivõimelised ja kui me räägime 5G rakendusest, siis me ei saa vaatama jääda, kuidas tegutsevad Korea Vabariik, Jaapan või Hiina. andke andeks, tegutsejad on ka Ameerika Ühendriigid, India ja võib-olla isegi Taiwan ja me peame olema äh, enda suhtes ausad, 5G saab olema see käivitav jõud, mis aitab meil äh, digitaalsel turul olla võrdväärne kaasarääkija. ma, kui tähtis pole minu jaoks ka äh, põgenikele osutatav abi, kuid see ei saa ometi olla võimalik, et Euroopa äh, vaatab oma kulutused üle ja inst-, eh, taristu arenguks, teaduse uuringute arenguks vahendeid ei leia. me ei saa olla sellega öö, eh, sugugi nõus ja seda kõike selles tingimuses, et loomulikult on Euroopa Liidu seisukohalt normaalne eh, põgenike integreerimine, kuid rahaliste vahendite räige ümberpaigutamine, see on see, millega me ei saa nõus olla. kui me räägime kvantmehaanika arengust, siis paljudes Euroopa linnades, muuhulgas Münchenis, Kölnis e, e, ja nii edasi, on saavutatud tõeline läbimurre e, kvanttehnoloogia rakendamise osas ja kui me nendesse projektidesse ei finantseeri, siis pole kvanttehnoloogia igapäevane kasutus kaheksa kuni kümne aasta pärast võimalik. me peame ära kasutama meie teaduse nõndanimetatud vahesaavutused, et suuta olla eh, järel äh, tagaajaja osas, aga ka suuta järele jõuda ei saa mainimata jätta ka high performance computing ut. me peame senisest enam Äh, äh, rahastama teovõimelisi arvutuskeskusi. me peame saatma selge sõnumi selles osas ka liikmesriikidele. kui me räägime tööstusmessidest, siis äh, on oluline ka tööstuse digitaliseerimine. praegu me räägime tööstusest neli punkt null, aga nii mõnigi liikmesriik on selles osas alles kääbus see puudutab elektrotehnika valdkonda, masinaehitust, aga ka digitaalsektorit. erinevates liikmesriikides kannab see erinevaid nimetusi nagu katapult Ühendkuningriigis eh, või teistes eh, vastavates eh, liikmesriik, Saksamaal näiteks siis digi-, tööstuse areng tasemel neli null. meil on me oleme varasemalt teiega ka seda küsimust ju juba arutanud, kuid ma leian, et me peame ette valmistama Hannoveri tööstusmessiks päevakava, mille alusel me saaksime otsustada, mis on euroopalik ja mis mitte. me ei tohi jätkata digitaalsete kääbustena me peame vaatama, mida me saame teha, me saa-, peame vaatama, mida, milleks on suuteline tööstus ja järgmise aasta aprilliks peab see kõik olema selgelt sõnastatud. kui me räägime äh, Frankfurt Maini äärsest äh, autonäitusest, siis on erakordselt oluline, et me pööraksime seal äh, tähelepanu teemale Connected Cars, eh, seda vaatamata sellele, et praegu tegeleb Euroopa autotööstus alles Volkswageni eh, katastroofi eh, tagajärgede ületamisega. meil on selle käigus vaja külla kutsuda ka vastavad tarnijad, et nad saaksid aru, mida see tegelikkuses endast tähendab ja milline tähtsus on sellel äh, liikmesriikide jaoks, aga ka piiriüleselt. Barcelonas äh, ülemaailmsel telekomi messil tahame astuda järgmise sammu ja selle eesmärgiks äh, on määratleda, mis on Euroopa ülesanne ja mis mitte. ja kui ma räägiksin veel lühidalt teemal geoblocking, siis ma räägiksin online teenustest et kui ma soovin Antwerpenist või kui ma soovin tellida Antwerpenist Hispaaniast veini, aga tegelikult suunatakse mind kui tellijat ümber hoopis seda kaupa näiteks Bremerhavenist saama. niisugused teemad on väga olulised, muuhulgas ka platvormide määratlemise osas. ei tohi unustada ka eh, Amazoni, Spotify'd ja teisi, kes püüavad äh, olla äh, kaastegevad. me ei tohi unustada ka sotsiaalmeediat ja kõige selle tingimuses on meie jaoks oluline tagada aus konkurents kavatsen esitada vastava seadusloome paketi selle valdkonna moderniseerimiseks järgmise aasta juuniks. see puudutab eh, erinevaid eh, telekanaleid, telejaamu ja rahvuslikel telejaamu, kes peavad eh, järgima noorsookaitseõigusi, inimõigusi ja nii edasi ja nii edasi ja kõik need, kes praegu sisenevad sellele turule ja vaatlevad ennast ainult kui saadete edastajatena, peavad ka ise tulevikus järgima inimväärikuse põhimõtteid e, ja laste ja noorsookaitset. nii on nendel saatejaamadel täita väga oluline e, kultuuriline roll meie kõiki ühiste huvides. Need olid minupoolsed mõningad sissejuhatavad märkused ja ma olen valmis teie küsimusteks ja sõnavõttudeks ja kui te soovite minu poolt otse saada eh, teavet kui fraktsioonid või eh, fraktsioonide või raportööridena, siis ma olen valmis teile igal ajal eh, seda teavet jagama, muuhulgas ka taustainformatsiooni. ma tänan, härra volinik. mul on pikk nimekiri sõnasoovijatest see on väga hea. aga palun tehke lühidalt, kui tohib. proua De Castillo Rahvapartei nimel. Eh, suur tänu, suur tänu, härra volinik. tänu, et tulite jälle meie komisjoni. kõigepealt ma tahaks kiita volinikku ja ka komisjoni selle eest, et aastaks kaks tuhat kuusteist nii ulatuslik programm on kavandatud. jah, me õppisime sel aastal, et aega raisata ei tohi enam. ja tähtis on koondada tähelepanu sellele, mis tõesti tähtis on õigusloome sisulisele küljele komisjonis. ja meiegi kojal on väga tähtis tähtis siin vaeva näha. tihtipeale kohaldusala laieneb menetluse käigus nii, et ei õnnestu enam kokku leppida mõistliku aja jooksul. ja ma arvan, et sellest me peame ka õppima. ja tähtis on, et komisjon ja volinik koos nõukoguga tõesti seisavad hea selle eest, et meie koostöö laabuks ja asjad eest ära ei jookseks. siin ma tahaksin viidata raadiospektri teemale, sest nõukogus on see nüüd blokeeritud lausa. sellised asjad tuleb ära hoida ja võib-olla komisjon valmistaks nõukogu ette, et ei tekiks enam selliseid tagasilööke, kui menetlus jõuab nõukokku. rääkides ettepanekutest, tähtis on, et nendest ei saaks Pandora laegas, kuhu kõik sisse topitakse. tihtipeale seegi eh, takistab kokkuleppimist ja edasiliikumist kiiresti. aga eh, minagi olen seda meelt, et digitaalne ühtne siseturg on peatähtis, et Euroopa majandusele, et see oleks konkurentsivõimeline maailma areenil. maailma majandus on juba digitaalne, kaks-kolm aastat tagasi eh, arutati neid asju ainult telekomi eh, sektoris, aga nüüd kõik sektorid ja teenuste valdkondki arutab eh, digiteemasid ja globaalselt ei ole võimalik ilma selleta enam võistelda, tervishoid, pangandus, teenused, igasugused, autotööstus ja nii edasi ja nii edasi. komisjonilt on tulnud suurepärane ettepanek, aga e, peab alati mõtlema, milline on Euroopa Liidu lisandväärtus, alati peab seda küsima ja lisandväärtus on just nimelt killustatuse kõrvaldamine, barjääride likvideerimine ja eriti kui jutt on spektrist, siis meil on vaja mobaal, mobiilteenuste ja tehnoloogiate arendamiseks tagada ka lainesagedused. ja viimane asi, palun ärge unustage, ma tean, te seda ei tee, aga sellegipoolest on vaja ka eh, hulgimüügi rändlusturgu käsitleda ja teha seda ettenähtud tähtaja jooksul, et tõesti saaks lõpetada rändlustasud nii nagu ette nähtud. suur tänu. ja tere õhtust. kõigepealt ma tänan, et esitasite oma prioriteetide nimekirja suuresti vastab see nendele ootustele, mis meilgi on. ja e, tagab, e, et me suudame ka saavutada oma eesmärgid, vähemasti see on väga tõenäoline. aga mõned märkused nüüd, mis puudutab autorikaitse reformimist. ma loodan, et lõpuks ometi me kõrvaldame selle väga kahjuliku põhimõtte, e, nimelt geoblokeerimine kasutaja on see, kellele kohaldatakse geopiiranguid ja mitte teenuse osutajale. teiseks, te rääkisite direktiivist, mis hakkab käsitlema eh, pilvandmetöötlust ja infojulgeolekut, võrkude julgeolekut, turvalisust, väga huvipakkuv. pilvandmetöötlus on väga huvitav, see tähendab eh, odavamat Eh, salvestusteenused, aga kuidas neid pilveteenuseid kaitsta, praegu meil on sada andmebaasi näiteks kahekümne kaheksas riigis ja kümme erinevat pilveteenust, aga kui pilvi luuakse, siis sinna läheb ju ka kogu delikaatne informatsioon, isiklik informatsioon, kuidas kaitsta neid pilvesid. see on väga oluline. ja need pilved ei tarvitse enam paikneda Euroopas ja lõpetuseks turve. jah, te viitasite turvele ja iga kord, kui me kohtume, ma räägin ühte ja sama. jah, me kõik unistame sellest hetkest, kui iga ettevõte, kes äh, äh, teeb rahalisi tehinguid äh, veebis või edastab isikuandmeid, on kohustatud ka avalikkusele esitama oma turvestandardid, kas need on kahetärnilised, kolmetärnilised või viietärnilised kvaliteediga, iga kodanik peab teadma, eh, milliseid teenuseid ta kasutab ning ka sellest, kuivõrd turvalised eh, need teenused on. ja lõpetuseks spektri teema. mul on hea meel, eh, et te olete sama auahnete eesmärkidega kui meiegi. me toetame teid soovis, et Euroopa peab nüüd kaotatud aja tagasi tegema selle, mis me oleme mahast ja maha jäänud USA-st, Koreast, Lõuna-Koreast või Jaapanist aga Euroopale eh, oli väga tähtis GSM standard, samas me kaotasime oma eelise just nimelt spektri probleemi tõttu ja nüüd eh, eh, on vaja spektrit 5G-le kiiresti välja kuulutada, et me saaksime kohe alustada ja spekter ei peaks kohalduma seitse aastat, on vaja tegutseda kiiresti veel kord suur tänu. ECR-i nimel härra Henkel, aseesimees. ma ei olnudki valmis küsimust esitama, härra volinik, aga kui te mul juba olete siin sihikul, siis ma tahaksin tegelikult teie käest öö, siiski ühte punkti küsida, see, ta käsitlesin ka Lissabonis nädal aega tagasi me kurdame, et oleme Ameerikast maha jäänud, me tahame Ameerikale järele jõuda, me tahame ka tagada, et Lõuna-Korea ja Hiina meist mööda ei tormaks, kuid võib-olla peaks selle valdkonna, mis on väga vahva volinikuna, ise ka tegelikult endale kõrgemaid nõusid esitama ja järsku peaks ka neid IT-võimalusi komisjoni seesmiselt ära kasutada. Te rääkisite kõikvõimalike e-teenuste kasutamist, muuhulgas e-meditsiiniteenuste kasutamist, kuid tegelikult peaks ka Euroopa Komisjon olema nende tehnoloogiate esmane tarbija ja teistele eeskuju näitama. ma tänan ALDE nimel proua Kallas, kindlasti valmis. For... ma tänan, aitäh ka, et tutvustasite oma tööprogrammi. ühes asjas te olite väga selge, nimelt te kavatsete enne jõule veel välja pakkuda autorikaitsereformi. jah, meediast on kuulda olnud, et tahetakse ka hüperlinkimisele laiendada autorikaitset. kas te äkki äh, ikka ütleksite, kas see on komisjoni plaan või see ei ole komisjoni plaan? sest internet peab olema ju avatud suhtlusplatvorm, avatud innovatsiooniplatvorm. Mister... suur tänu, härra Raimond Roheliste nimel. aitäh, härra juhataja, härra volinik ka mina tahaksin seda punkti käsitleda, mis on tekitanud äh, suurt äh, tähelepanu erinevate aktivistide poolt, äh, kes tõepoolest leiavad, et autoriõigust võidakse liigselt lahjendada. kuidas selles osas te tegutsema kavatsete ja kuidas kavatsetakse tsiviilühiskonna aktiviste selle probleemi käsitlemisse kaasata selleks, et tagada muuhulgas kas või äh, nõrgu neu-, võrguneutraalsus. sest näiteks Saksa Telekomi viimased otsused tegelikult ongi sellised, mida Taliban kartis mind huvitaks ITRE komisjoni liikmena, kuidas te sellesse suhtute ja kuidas te kavatsete kaasata kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ka vastuvõetavaid projekte kodanikuühiskonna esindajaid. Of... suur tänu koe nimel proua Ernst. aitäh, mul on hea meel teid siin taas näha, härra volinik, mul on ka tore, et teiega nii palju rääkida saab, seda enam, et see on vajalik. mulle valmistavad ähm, muret, mind teevad mõtlikuks kaks asja. esiteks Kio esiteks geoblocking ja meile öeldakse jah, geoblocking-ust peaksime lahti saama ja tõkkeid tuleks äh, osaliselt või täielikult kõrvalda. ma tegelikult tahaksin teada, kuidas te seda endale konkreetselt ette kujutate. kuidas saavutada seda, mille te välja kuulutasite, mida te kavatsete saavutada? Äh, kas geoblocking tuleks siis üldse häbimärgistada või küsimärgi alla seada, millised on teie ettekujutused? ja ma e, jätkan eelkõnelejad teise küsimuse põhjal. üks päev võrguneutraalsust. see on keeruliselt saavutatav kas või tänu sellele, et Saksa Telekom e, on langetanud sellise otsuse me peame arvestama sellega, et e, idufirmad, kes sõltuvad eriteenustest, e, peavad tõepoolest kulutama rahalisi vahendeid, et e, tagada oma teabe ja nende valduses oleva teabe turvalisus. minu jaoks on ühelt poolt vastuolu selle vahel, et te soovite digimajandust edendada ja teiselt poolt eh, jätta vaeslapse ossa idufirmad. küsimus seisneb ju selles, mil määral te püüate, suudate tagada, et äh, niisuguste otsuste kaudu idufirmad ei satuks halvemasse olukorra. ma tänan ENF-i nimel proua Kappel aitäh, härra juhataja. härra volinik, ma tänan teile tutvustuse eest ja ka mina leian, et me peame tõepoolest kiiremini edasi tegutsema, me ei saa ju niimoodi, et viis kuni seitse aastat me võtame vastu otsuse, viis kuni seitse aastat viiakse seda ellu liikmesriikide tasandil, ma arvan, et digitaalmaailmas on niisugused tähtajad lubamatud Te loetlesite punkte, mis on teie töökavas ja loomulikult on nad kõik väga olulised ja selles pole vähimatki kahtlust. kuid mulle torkas kõrva uus reguleerimisraamistik telekommunikatsioone, telekommunikatsioonituru puhul eeskätt spektrijaotuse ja laineala sageduste puhul, aga ka 5G standardi äh, rakendus. 5G standard vajab rohkem äh, Äh, sagedusi, aga selleks on vaja ka täiendavalt võrke välja ehitada. kuidas te kavatsete saavutada, kas averuse kaudu või äh, äh, kas te ei arva, et läheb vaja rohkem vahendeid? Teil on ju loomulikult õigus, et Euroopa ei tohi selles valdkonnas viimaseks jääda, ta peab olema maailmaturu juht ja me ei tohi neid kohti eh, jätta teistele liikidele, nagu näiteks eh, eh, Korea Vabariigile, kes juba olümpiamängude ajal suutis 5G tagada olümpiamängude toimumise võistluspaikades. oluline on ka see, kui järele mõelda, on, et et me kavatseme võrgustada äh, internetis olevad seadmed ja kulutada selleks äh, kolm äh, miljardit eurot. see on väga oluline, et me suudaksime selle nimel muuta 5G Euroopa projektiks. Te rääkisite võrkude omavahelisest ühendamisest ja see oleks täiesti normaalne lahendus ja ma loodan, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kevadeks suuda, suudetakse eh, tagada sihtmärgi tööstus neli punkt null elluviimine selleks, et üle Euroopa eh, kehtiksid ühtlustatud standardid eh, ja loodan, et see hakkab käima ka Austria kohta selleks, et Euroopa ei kaotaks oma juhtivit positsiooni selles valdkonnas. ja nüüd muud sõnasoovijad. härra Lopes. Muchas gracias, presidente, gracias, komissario eh,, que ha de nuevo ratificado. ma tänan. jah, eh, teemad, mille kallal eh, te töötate, te tutvustasite neid. mina tahaksin oma murelapsi teile tutvustada eh, nimelt autori õiguste kaitse ka on läbi tilkunud üks projekt selle kohta, kas te saate ka portatiivsuse, ülekantavuse kohta paar sõna öelda? ja nüüd on meil Volkswageni pettus ja lõppu sellel näha ei ole, igasugused paljastused. kas teil ka nüüd ei kujuta ohtu digitaliseerimisele tööstuses? ja tööstus neli punkt null Äh, tähtis on, et siin ei sünniks meil pettus neli punkt null. me kõik äh, teame, mida tähendab äh, lähenemine, konvergents igasuguste teenuste ja platvormide vahel ja selge on see, et on vaja harmoneeritud reeglistikku, aga ei saa olla, et ühtedele sektoritele kohaldatakse rangemaid reegleid kui teistele, näiteks kõne Eh, telefoni kaudu üks reeglistik, mujal teine. Eh, ja veel spektri kohta. komisjonilt on teatis, kus räägitakse, et on vaja suurem harmoneerimine tagada Euroopas ja et on vaja tõesti liikmesriikide vahelised piirid kõrvaldada. ja kuidas tagada eh, nüüd eh, harmoneerimine, eh, kui hakatakse spektrit jaotama. Need on väga tähtsad teemad. proua Sanders. Merci, monsieur le president aitäh, esimees, härra volinik, ma olen teiega täiesti nõus, kui te ütlete, et me peaksime eh, tegutsema kiiremini eh, eh, kõigis kahekümne kaheksas riigis. Prantsusmaal on majandusvõimalused seotud just nimelt digitaalse arenguga ja meil on ka lähenemise tegevuskava Prantsusmaa ja Saksamaa vahel, see on äärmiselt hea asi aga ma, mina isiklikult oleksin ka eelistanud, et rohkem oleks siiski olnud tegemist äh, kahekümne kaheksa riigi lähenemiskavaga. Äh, tulen äh, nüüd tagasi Euroopa tasandi juurde. täna paljudes riikides on lõhe Euroopa kodanike ja Euroopa Liidu vahel, see lõhe on selline üldine ning lõppkokkuvõttes, kui ma äh, kohtun inimestega, äh, siis äh, ma räägin neile, et digitaalsektor on midagi sellist, mis võiks tuua nende ellu rohkem Euroopat, mis saaks kodanikud Euroopaga lepitada. kui me räägime Äh, näiteks rändlustasudest, äh, siis see on mingi asi, mis on konkreetne, millest inimesed hästi aru saavad ja suhtuvad sellesse väga entusiastlikult. mina tahaksin öelda jah, jah kõigele, mis on digisektoriga seotud Äh, ma leian, et see loob tõelisi võimalusi erinevatele Euroopa riikidele, aga kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et me ei äh, looks uusi lõhesid inimeste vahel, kellel on oskusi, et äh, digi, digitaaloskused ja nende vahel, kellel ei ole ja kuidas vältida lõhede tekkimist siis metropolide vahel, kuhu digitaalteenused koonduvad ja maapiirkondade vahel mille jaoks minu arvates oleks digitaalne areng just tõeline võimalus, aitäh! ma tänan. härra Saldargas on järgmine. gerbiamas, gerbiamas komissar äh, lugupeetud volinik, suur tänu selle väga hea ülevaate eest. kõik oli väga selge, mina tahaksin kaks märkust teha. me juba rääkisime küberjulgeolekust, teie rääkisite sellest, kolleegid viitasid sellele, me teame, et äh, on astutud samme. Äh, küberturve on mitmetasandiline. Äh, kõigepealt need, kes turbe eest vastutavad, äh, räägivad ühest asjast, aga teie rääkisite struktuuridest, äh, infrastruktuuridest, sellest, mida riigid ise teevad, aga armeed, pangad, kõik vastutavad turbe eest ka. nii et tähtis on kuidas on nüüd vastutus ära jagatud erinevate tasandite vahel ja kas äkki tuleks siin täiendavaid samme astuda? ja tahaks kuulda ka teilt järgmise kohta. räägime alati turbest, turvalisusest siis, kui midagi halba on juba toimunud. aga äh, väga palju asju on, mis on teoksil. kõik see saast, mida küberruumis äh, äh, esineb, kas te seda ka analüüsite ja kas on piisavalt ära tehtud ka preventsiooni vallas oleks vaja kübersfäär puhastada, sest ta on niivõrd saastunud. mida te selles vallas kavandate? härra Baltšiitis. ma tänan. lugupeetud volinik, mul on hea meel Äh, selle üle, et te vastutate mitte ainult äh, enam äh, energeetika eest, vaid nüüd digitaalmajanduse eest. Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, nad on kõik digitaliseerimise erineval astmel ja ka arusaam digitaalmaailmast on väga erinev. kas see mitte ei ole peamine tõke, mis takistab kiiresti edasi liikumast? ja veel üks märkus Äh, äh, siin ei räägitud mitte ainult küberjulgeolekust, vaid ka julgeolekust laiemalt. kas käivad läbirääkimised Hiina, Venemaaga ja teiste tähtsate osalistega, et äh, kehtestada turbepõhimõtted, julgeoleku põhimõtted ja et siis arutada neid? ja viimane küsimus puudutab pilveandmetöötlust. jah, täiendavad Äh, andmekaitse ohutusmeetmed on vajalikud. Äh, näiteks Google, äh, kas peab sellega ise tegelema või peaks äkki komisjon sekkima, sest see kõik seondub igasuguste julgeoleku valdkondadega, sealhulgas ka digijulgeolekuga, digiturbega ja viimane küsimus puudutabki asukohapõhist piiramist ehk geoblokeeringut. see on Äh, kõigi huvides. ma tänan, proua Kompulanatri. I... ma kardan, et ma saabusin liiga hilja äh,, aga mul on teie ähm, äh, ettekandest ka märkmeid varem tehtud ja ma pidin olema komisjonis biomajandusest rääkima seal praegu, sellepärast hilinesin. aga väga tähtis on jah, et me oleksime proaktiivsed, kaitseksime Euroopa tööstust, aga kas midagi konkreetset on tulemas tööstuse digitaliseerimise valdkonnas, mitte ainult mingid superarvutid? Mm, meil on vaja aktiveerida digitaalsed võimalused tööstuse jaoks ja veel, millest vajaka on selles digitaalse ühtse siseturu vallas, on näiteks äh, pakkide kätte toimetamise vallas oleks vaja rohkem initsiatiivi. jah, see tööstus neli punkt null ja Saksamaa igasugused algatused on väga teretulnud ja me analüüsime neid parlamendis. ja 5G e, e, ja muud algatused globaalses plaanis on väga tähtsad, aga kõige tähtsam ikkagi saada jagu digilõhest Euroopas. kuidas Äh, ikkagi tagada, et mitte ainult suurtes linnades ei oleks meil kiire ja hea internetiühendus. Äh, ja veel meie vanad õigusaktid on väga iganenud ja seal on veel kirjas, kui palju telefoni äh, kabiine peab olema kuskil. Ähm, ja mis on veel hea vahend selleks, et investeeringuid edendada ka vaesemates piirkondades, maapiirkondades, et see lõhe väheneks. Madame Toia. proua Toia. ma tänan väga lühidalt. Eh, jah, kolleegid on juba väga palju ära öeldunud. mul on härra volinikule üks palve. Eh, komisjon Ähm, äh, mida, mida te arvate sellest, kuidas on kulgenud äh, ühise äh, telekommunikatsioonituru väljaarendamine, me teame, et vastavate õigusaktide vastuvõtmine on olnud väga keeruline, asi võttis kaua aega nii nõukoguga, parlamendi tasandil ja nüüd me ootame, et asjad läheksid kiiremini kolleegid juba rääkisid siin hulgituru reformist ja on väga oluline, et selline asi toimuks kiiresti, sellepärast et Eh, meil on eh, ju valdkondi, kus me oleme Euroopa kodanike ees kohustused võtnud. nüüd teiseks, eh, mis puudutab teatud asju, meie kolleeg, Saksa kolleegid ütlesid, et on mõned operaatorid, kes ütlevad, et nad ei saa teatud teenuste puhul vajalikku kiirust tagada ja nõnda edasi ja õigusaktide tekstid on tegelikult nende eriteenuste osas üsnagi ebatäpsed. näiteks, mis puudutab siis andmeliikluse kiirust Eh, siin on siiski väga palju suht-, suhtelisust praegu. Eh, oleks vaja, et siin oleks rohkem täpsust, kõigi nende asjadega tuleb tegeleda tõsiselt, eh, sellepärast et muidu me küll asjadest räägime palju, aga tegelikkus areneb hoopis teises suunas, nii et, et me peaksime kontrollima, kuidas õigusakte rakendatakse selle peaksid tegema nii riiklikud ametiasutused kui ka sellega tuleks tegeleda Euroopa tasandil, me tõesti peame vaatama, et asjad ka ellu rakendatakse ja mis puudutab nüüd seda tööstus neli punkt null, siis eh, mõned riigid on siin edenenud rohkem, teised vähem ja Euroopa peaks eh, midagi tegema selleks, et me saavutaksime need eesmärgid võimalikult varakult. Eh, järgmine kõneleja, aitäh, volinik Oettinger, väga tore on teid siin meie komisjonis näha mul oli väga hea meel paljude asjade üle, mida te ütlesite, aga iseäranis selle üle, mida te kvanttehnika kohta rääkisite, sest ma olen teiega täiesti nõus, et ähm, äh, meie Euroopas tegutseksime selles strateegilises valdkonnas äärmiselt oluliselt, me ei tohiks seda asja jätta USA ja Hiina kätte võib-olla te lugesite ühte artiklit äh, Financial Timesis, see ilmus kahekümne teisel oktoobril, selle pealkiri vabandust, Einstein, äh, need veidrad teod näivad olevat tõesed, siin viidati teadusuuringud, äh, mis Delfi ülikoolis on tehtud ja siin näidatakse, viidatakse, et äh, kvantumsegadused on võimalikud, nii et, et objektid, mis asuvad üksteisest väga kaugel, võivad siiski teineteise tegevust mõjutada, nii et, et me räägime sellest kvantumstasipundrast, mida Äh, Einstein kunagi nimetas õudustäratavaks tegevuseks. nii et, et siin tekib küsimus, et kas üleüldse on andmeid võimalik korralikult kaitsta, kas on võimalik äh, häkkimine võimatuks teha, nii et, et väga oluline on, et me sellele tehnoloogiale saame käpa peale, enne kui ülejäänud maailm seda teeb niisiis äh, ma loodan, et te jagate minu seisukohta, et meil on vaja tõesti sellist Euroopa-põhist kvanttehnoloogia programmi ja ma loodan, et me teeme selles vallas koostööd ja esimees vaatab mulle väga rangelt otsa, aga mul on veel üks küsimus. kas te usute, et kanteuuringud vääriksid eh, eraldi rahastamist Horisont kaks tuhat kakskümmend tööprogrammis aastaks kaks tuhat seitseteist, aitäh uh,! aitäh! jah, küsimus oli tõesti väga kõrgel tasemel, Einstein ja teised ja nüüd annaksin sõna härra volinikule et ta saaks küsimustele vastata ja teha ka omapoolsed märkused. kui me räägime küberjulgeolekust, siis ei tähenda see mitte seda, et esmase sammuna vastavate võrkude loomine oleks viimane samm, see on ainult esimene samm. meil on oluline, et Euroopa kultuuri ja teadusarengute seisukohalt tagada äh, tõepoolest niisuguste võrkude turvalisuse kõrge tase ja seda eeskätt averuse kaudu tarbijate huvidest taristut välja ehites, ehitades ja selleks, et kübertööstuk suudaks seda tõepoolest ka tagada. meil on kavas minna siin edasi süvitsi ja olla uuenduslik. see puudutab avalik riiklikke tundlikke äh, äh, infrastruktuure, vett näiteks, veerajatisi ja nii edasi, me peame siin liikuma edasi samm-sammult selleks, et kõik digitaalteenused, mis on avalikkuse kätes äh, ja mis on olulised tarbija, kodaniku jaoks meil on vajalik eh, sertifitseerida vastav software, vastav tarkvara ja meil on vaja selle turvalisust kontrollida, sest eh, komisjon sertifitseerides peab tagama kõrge eh, küberjulgeoleku taseme selleks, et luua kodanikule senisest kõrgem turvalisuse tase kodanike jaoks, kes tegelikult on selle võrgustiku Äh, kaasfinantseerijaks, kui te rääkisite siin, härra Henkel, sellest, et äh, digitaalne kommunikatsioon äh, ja andmete salvestamine peaks olema nii komisjonis kui ka nõukogus teistsugusel kõr-, senisest kõrgemal tasemel, siis on vastav äh, peadirektoraat just seadnud endale eesmärgi eh, seda saavutada sealt EU töörühma tegevuse kaudu. kui teil on asja vastu eh, lähemat huvi, siis ma võin teile vahendada meie spetsialistide asjaomased seisukohad, kes vastutavad kõikide komisjoni ja nõukogu andmepankade ja nendele juurdepääsu eest. viis aastat tagasi valitses selles valdkonnas hoopis teistsugune olukord aga ma leian, et riike, kus on väga kõrge infoturbetase, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa ja Rootsi, eh, siis nad on meile eeskujuks E äh, Liisa on selles osas meile heaks nõustajaks, aga ta on nõustajaks mitte ainult äh, äh, liikmes, Euroopa Liidu, vaid ka liikmesriikide tasandil konkreetselt. kui riigid edendavad ebaõiget eelarvepoliitikat, siis öö, ei öö, rahastata vastavat töötajaskonda vajalikul määral. osa minu töötajatest on küll komisjoni töötajad, kuid enamik neist on töölepingulistena. mul puuduvad igasugused illusioonid, kuid selge on see, et kui me viissada või kaheksasada töökohta me lihtsalt tasustame lepingulise tööga, siis ei suuda me väga paljusid asju saavutada, ehkki komisjon on ähm, püüdnud igati järgida äh, töötajate koondamise osas kehtestatud viieprotsendilist põhimõtet. ma võin edastada teile ka täpsemad andmed, sest mul ei ole alalisi lepingud IBM-i, Renault, äh, Hewlett Packardi või paljude teiste suurettevõtetega, sest paljude töövõtjate jaoks ei ole me atraktiivsed ja seepärast edastame me eh, andmekaitselepinguid eh, sadadele eh, väljaspool Brüsselit asuvatele ettevõtetele ja need ettevõtted ei ole kohustatud hoidma saladust, nad ei ole kohustatud äh, Eh, meile tagama kõige kõrgemat töötaset eh, ja me ei saa öelda seda, et nende inimeste puhul oleks andmete turvalisus ja andme, tulemuste salastatus sama kõrgel tasemel kui nende puhul, kes on äh, sõlminud ametniku ehk siis eluajalise töölepingu. me leiame, et otsuse äh, mida teie eh, võtate häälas häälte enamusega vastu ja kui see puudutab võrgu turvalisust, siis on eh, eh, see tegelikult väga lahjendatud otsus, sest arvestagem, et kas või Saksamaa Telekom kuulub kolmekümne protsendi osas Saksa riigile ja seal keela, kehtivad seal veidi teistsugused reeglid, kuid otsus langetati tegelikult nõukogus ühehäälselt ja mina ei ole diktaator, ma olen demokraatia poolt ja kui me räägime võrgu kohta vastu võetud seaduslikutest sätetest, siis andke andeks, USA-s kehtib, on, tegutseb selles valdkonnas üks amet, ja neid otsuseid ei langetata kapitooliumis. eriteenused võivad tegutseda vaid seal, kus lairiba on vastavalt äh, võimekas. Äh, see tähendab seda, et VEREK äh, ja need kakskümmend kaheksa liikmesriikide reguleerimisametit peavad asja jälgima kui kuritarvitused aga aset leiavad, siis ei ole mina kindlasti see, kes viimasena esitab vastavate määruste ettepanekud e, Euroopa Parlamendile meie jaoks on oluline kaitsta kodanikke diskrimineerimise eest ja ma julgen väita, et e, ta pole kunagi olnud nii kaitstud kui e, praegu võimalik, et liikmesriigid võtavad siin mingisuguseid meetmeid ja jälgivad oma kodanikke, aga meie kui Euroopa Komisjon ei saa siinkohal küll midagi ette võtta. ma ei ole sugugi valmis äh, lahjendama, ka minu eelkäija ei tegelenud lahjendamisega ma ei saa võtta endale kogu vastutust. mina selles äh, parlamendis olen ainus, kellel ei ole hääleõigust, teil parlamendina on kõik kaardid käes. nii parlament äh, kui nõukogu saavad ühiselt otsuseid vastu võtta ja praegused regulatsioonid tagavad senisest varasemast oluliselt suuremat öö, äh, küberturvalisust kui enne nende vastuvõtmist, mis puudutab aga Euroopa Liidu telekommunikatsiooniettevõtteid, näiteks Telefonikat või Itaalia Telekomi, mida, mida praegu kavatsevad Prantsuse investorid üle võtta või Orange või Vodafone või Saksa Telekom. Nad ei ole minu vastased, meil on neid vaja, me peaksime olema õnnelikud, et meil on mobiilse kommunikatsiooni vallas konkurentsivõimelised Euroopa ettevõtteid, see, et Ameerika on turujuht, et Telekom Itaalia on juhtivaks Brasiilias, see, et Vodafone on val-, stardivalmis tegutsema Aasias, siis ärgem unustage, me peame neid toetama, me peame olema huvitatud oma ettevõtete tugevuse ja toimekuse eest meil on vaja vaadelda tarbijat, võrgustikke ja telekommunikatsioonitööstust teisalt ja viimase kahekümne aasta taguse perioodiga võrreldes, kui me ei olnud neid seadusi veel vastu võtnud, siis saame me öelda, et oluliselt vähema rahaga oleme suutnud saavutada senisest olulisemal määral mobiilse kommunikatsioon, mobiilset kommunikatsiooni ja selle taset jah, ja see annab meile ka võimaluse investeerida öö, telekommunikatsioonivõrkudesse. ärgem unustagem, et suurettevõtetele kuulub sageli palju suuremad varad selles vallas kui riikidele või nende valitsustele ja ma rõhutan, et mina ega komisjon pole suurettevõtete vastane. meid huvitab eeskätt keskmise suurusega ettevõtja, kes on äh, Siemensi või teiste suurettevõtete partner, kuid kui me räägime keskmise suurusega äh, eraettevõtetest, kus on näiteks kaheksa või kümme töötajat, siis äh, Eh, nad on tohutu surve all, kui on vaja olla konkursis Airbnb-ga, kui on vaja tagada eh, hotellikohtade broneerimine neti teel, siis eh, meil on vaja suurendada senisega varasemast olulisemal määral keskmise suurusega ettevõtete suutlikkust. kui me räägime kvanttehnoloogiast, siis ma käisin ise Deltis kohal ja ma olen korraldanud ka vastava valdkonna tipptaseme ja Nobeli preemia laureaatide nõupidamisi. Heek Kamp, Hollandi majandusminister ja tulevane eh, eesistujariigi juht on selles osas eh, tõsine tegija ja kui teil on vaja kohtuda kellegiga Delftis või Ulmis eh, kvanttehnoloogia teemal, siis Äh, palun pöörduge minu poole ja ma pakun teile selle võimaluse. kui me räägime nüüd edasi autoriõigusest, esiteks kõigepealt, kui räägime portatiivsusest, kui me räägime erinevatest tehnilistest seadmetest ja nende allalaadimisest, siis peaksite saama seda teha sõltumata sellest, kas olete Brüsselis, New Yorgis, Roomas või Karlsruhes. teiseks, elektroonikakaupade kaubanduses pole geoblocking enam lubatud. avatud digitaalne siseturg elektroonilise kaubanduse jaoks, kolmandaks territoriaalsus kui portatiivsuse vastand on oluline kooskõlastatult kultuurikomisjoniga Euroopa kultuur, Euroopa sport ja Euroopa äh, tele, telejaamad. Neil kõigil on kõrge tase, me anname Euroopa Liidu vahenditest, liikmesriikide vahenditest, piirkondlikest vahenditest nende toimimiseks palju raha, kui ma olen Berlinales või teistel äh, filmi- või kultuurifestivalidel või sel aastal, kui käisin Veneetsia filmifestivalil, siis filmitööstus on öö, tegelikult surmahirmus. ja nüüd ühelt poolt kui film toodetakse Austrias, siis peaks see olema kõigepealt näidatav Austrias, seejärel samakeelsetes riikides, kas siis Saksamaal ja seal Šveitsis ja seejärel sünkrotiseerituna teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kui me räägime eh, DVD-dest, eh, kui me ei suuda nende tootmist tagada, siis on Euroopa filmitööstus surnud ega suuda enam eh, Hollywoodi ja Google'iga sammu pidada. kui me räägime portatiivsusest ja turu avanemisest nii palju kui vaja, kuid erandid peavad siin olema, kui me räägime jalgpallist, see peab olema vaadeldav üle kogu Euroopa kui mängivad äh, kaasa äh, teatud meeskonnad, siis tahavad kõik seda näha, kui aga mängivad kaks saksa äh, meeskonda omavahel nagu Hamburg ja St Pauli, siis ei tunne selle vastu keegi huvi, aga lisaks jalgpallile on olulised ka võrkpall, käsipall ja korvpall ma olen rääkinud mitme e, Euroopa jalgpalliametnikuga ja selge on see, et film, e, jalgpall ja kultuur, need on need valdkonnad, mis tegelikult vähendavad olulisel määral e, Euroopa kultuurisaavutuste edastamist telekommunikatsioonivahendite kaudu see tähendab siis seda, et kõigepealt ei avane mul võimalus selles valdkonnas eh, digitaalsele teenustele juurdepääsu omuda ja ma leian, et üheksandal detsembril on vaja selles osas langetada ka komisjoni vastavasisuline otsus ja nüüd ma räägiksin Safe Harbori programmist. me peame selles osas järelläbirääkimisi pidada, pidama ma pean kinnitama teile, et andmed pole Euroopas tegelikult äh, äh, turvalised. me näeme siin, mis siin kõik toimub, me peame igal juhul tagama, et terroriakt ei leiaks aset, selle nimel töötab ka äh, Saksa salateenistus, me peame rakendama erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi selleks, et terroriohte vähendada ja sellepärast me ei tohiks olla arrogantsed ameeriklaste suhtes ja kui me räägime Safe Harbor programmi osas, siis me peaksime siin ameeriklastega jätkama läbirääkimisi, muuhulgas ka Jaapani ja Korea Vabariigiga selleks, et jõuda üleilmse arusaamani, millised on meie eesmärgid ja tagada üleilmne andmete turvalisus. jah kui minna järgmise tega, teema juurde, siis ma, mind huvitab raadiosageduste harmoniseerimine. Äh, ma soovin, et vastavas osas me kooskõlastaksime äh, vastavad ajakavad ja kui me räägime Pascal Langi äh, projekt, raportist, ta oli varasem volinik, siis see on suurepärane alus, et sellega, selle Pascal Lamy dokumendiga edasi minna sellest najal, sellest kavatseb komisjon ka orienteeruda me kavatseme eh, selle eh, tõesti ellu rakendada, mitte hiljem kui aastal kakskümmend kakskümmend. võib-olla me jääme tõesti eh, Korea Vabariigis siis ka maha, aga me oleme jätkuvalt tegijad. meil on vaja erinevate platvormide vastutustundlikku käsitlemist ja tagama nende vastutustundlikult tunnetatud sisu. me peame kaitsma lapsi ja noori eh, seal avaldatava sisu eest ja kui on vaja, siis need eh, ebasoovitavad sisud sealt eemaldama kui me räägime lugejate kirjadest, siis esitatakse neid eesnime, perekonnanime ja aadressiga ja neid avaldatakse ajakirjades siis, kui nad ei, platvormides siis, kui nad ei diskrimineeri inimesi, kui nad ei õhuta vaenulikkust ei ole rassistlikud või on suunatud naiste vastu ja ma leian, et ka eh, netis eh, peaksime me rakendama sääraseid meetmeid selleks, et eh, niisuguseid häbiväärseid sõnumeid ei oleks võimalik netist eest leida. jah, kas me peaksime seda reguleerima, see on parlamendi otsustama, kuid ei ole ometi võimalik päevalehtedes ja riiklik äh, kes televisioonikanalites kehtivad ranged reeglid, aga ülejäänud väljaannetes ja kanalites need ei kehti. me, kas, kuidas saab olema pettusega? pettus ei kao kuhugi, pettus saab olema nüüd ja tulevikus kahju, et niisuguseid pettuseid me ise sageli ei avasta, vaid näiteks, et viimati avastasid need selle hoopis Ameerika Ühendriigid ja selles mõttes on mul väga kahju, et Volkswageni puhul olid ameeriklased need, kes asjad päevavalgele tõid. me ei tohi ju tegelikult nii alatu pettusega nõus olla, kui autosse ehitatakse tarkvara, mis äh, väldib äh, äh, keskkonna saastamise andmeid. ja see tähendab seda, et me peaksime tõepoolest seda suutma kontrollida. selle ettepaneku esitas üks liikmesriikidest. Te nimetasite siin, et meil on kakskümmend kaheksa koostööpartnerit, jah, kuid Saksamaa ja Prantsusmaa koostöö on digitaalses sektoris minu jaoks erakordselt oluline olen rääkinud äh, Prantsuse erinevate ministrite ja riigisekretäride, aga ka öö, äh, sellel teemadel, aga ka öö, äh, president Hollande ja kantsler Merkel on kohtunud sel eesmärgil ja on kavas ette valmistada nende kohtumine, milles osaleks ka Jean-Claude Juncker kui Prantsuse ja Saksamaa on omavahel kokku leppinud, siis on võimalik nõukogus ka eh, saavutada enamus ja asju ei saa siis enam blokeerida, nagu see viimastel aastatel on kahjuks juhtunud. aitäh, härra volinik. aitäh teie teadmiste ja teie kire eest. You, you didn't ask a question, yeah? Te esitasite küsimuse, jah, ma esitasin väga selge küsimuse, aga sellele ma vastust ei saanud, ütleb proua Kallas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 me peame nõu äh, neljandal detsembril, see ei ole minu prioriteet, ma edastan selle küsimuse edasi, et überlinkimise teemalise arutelu järel saate te kõik teada, nii et ärge muretsege. nelja nädala pärast on teil vastus käes. aitäh, volinik, selle kirja eest, aitäh teie teadmiste eest, meie jaoks on see kõik väga oluline ja esimees tänab ka kõiki tõlke ja loodab, et kuulamine oli härra Oettingeri sõnavõtt ka meie jaoks huvitav, niisiis aitäh kõigile. ja kohtume jällegi homme kell kümme ja tahaksin teile meelde tuletada, et ITRE töörühm Digitaalse Liidu nimel korraldab oma järgmise kohtumise neljapäeval, kaheteistkümnendal novembril kümnest kella kaheteistkümneni ning äh, arutatakse sellist olulist teemat nagu raadio lainesagedus ja see on äh, esimene tervest reast töörühma kohtumisest, mis on äh, pühendatud telekommunikatsioonipaketi läbivaatamisele. niisiis järgmisel neljapäeval kolme päeva pärast kell kümme töörühm. aitäh kõigile ja kohtume homme kell kümme, kui algab hääletus